kolleegid, kes osalevad, kes osalevad eh, töögrupis eh, oma vahendite kohta, härra Kassim, härra Lamassur, tulevad meie komisjoni, et saaksime arutada oma vahendite küsimust tundsime elavalt, kui parlamendi, kui ebameeldiv on parlamendi jaoks, kui meil ei ole võimalik hääletada näiteks ähm, makseküsimustes ja senikaua, kui ei ole oma vahendid asi selge, tunneb parlament ennast pisut, äh, pisut invaliidina. sest äh, praegusel hetkel meie vahendid tulevad kõik liikmesriikidest ja eh, eh, eh, kui on kokku lepitud juba, kui on kokku lepitud juba kohustuste osas, siis oleks, oleks hea, kui meil oleks võimalik otsustada ka, kuidas oma vahendeid kasutada. see võiks toimuda viiendal veebruaril. nagu te teate, kolmepoolsed läbirääkimised lõppesid kokkuleppeda kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve osas ning äh, sooviksin teile täpsustuseks äh, öelda ka seda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahe tuhande neljateistkümnenda aasta paranduseelarve ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve äh, jaoks on homme kell kaksteist ning võttes äh, arvesse, et tegu on eelarve sätetega, see tähendab äh, siis, äh, tegu on kulukohustuste ja maksetega, siis on tähtaeg homme, nende jaoks on mahk, tähtaeg homme kell kaheksateist null null õhtul. kui muudatusettepanekuid ei esitata, siis selles ei ole suurt probleemi. kui meid muudatusettepanekutega üle ei öö, ujutada, siis öö, selle üle ei kaebaks mitte keegi, sest väga raske on ette arvata, kuidas muudatusettepanekute hääletamine võiks minna me määrasime ka raportööri Euroopa semestri küsimustes ning eh, kuna te kedagi teist ei olnud, siis eh, teen seda ise. ma võtan seda kui tohutut privileegi ja tänan teid selle eest, et keegi teine ennast kandidaadiks ei esitanud. see ei olnud päris nii mõeldud. nüüd, mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvemenetlust, siis teiste, kõigi teiste jagude e, e, raportöör on äh, härra Gerard Depree. eelarvekomisjon valmistab ette arvamuse Green Growth Opportunities äh, e, SMS-ide jaoks. kõik teavad kui oluline on energia e, e, uute energialiikide kasutuselevõtt ja raportööri paneme varsti paika. võite esitada oma, ennast kandidaadiks, kui see teid huvitab. Euroopa Parlament peab osalema Euroopa Parlamenti nädala tegevuses vastavalt artiklile kolmteist Fiscal Compact lepingus ja peaksime esitama omapoolsed sooviavaldused teemade kohta, mida peaks meie meelest äh, äh, arutatama, kuna äh, rahvus, ala rahvusparlamendid osalevad äh, selles, sellel kohtumisel, oleks äh, see võimalik, äh, oleks võimalikult, oleks huvitav rääkida maksetest, mis, mida ei ole teostatud. arutada seda küsimust ka liikmesriikide parlamentidega. vastavalt ning oleme koostööd teinud oma eelarve kont-, kolleegidega eelarve kontrolli komisjonist, mis puudutas siis eh, ekspertgruppide ja omavahendite küsimust. ning eh, selles osas eh, teeme ühisavalduse ka eelarve kontrolli komisjoni kolleegidega ning nüüd, mis see, mis puudutab alakomisjoni, mis tegeleb julgeoleku kaitse küsimustega, siis esitame Eh, samuti eh, taotluse, kui saaksime, oleks hea, kui saaksime eh, mõned oma saaks võla jagamisega tegeleda mõningate oma välisteenistuste puhul, et meil oleks näiteks ühised saadikud, et ei, ei oleks kakskümmend kaheksa saatkonda kolmandates riikides, vaid komisjoni esindus lihtsalt sooviksime samuti mõelda ka selle peale, kui palju oleks võimalik liikmesriikide eelarvest kokku hoida, eh, vähendades esinduste arvu, saatkondade arvu väljaspool Euroopa Liitu. oleme konsulteerinud ekspertidega selles valdkonnas ning eh, ootan huviga teie ettepanekuid. niisugused olid siis eh, juhataja teadaanded mille soovisin teiega jagada praegu koosoleku alguses. Euh, nüüd äh, sooviksin rääkida meie aruteludest äh, lepituse läbikukkumisest ning lõpuks äh, kokkuleppeni jõudmisest kolmepoolsetel läbirääkimistel, mis lõpuks Eh, milleni lõpuks jõudsime esmaspäeva õhtul. ootan, tänaksin kõiki meie komisjoni liikmeid. või saime minna võimalikult kaugele seoses sellega, et meie komisjon eh, oli väga ühtne, tänaksin ühtlasi ka meie raportööre, kes eh, olid pidevalt kohal, kes osalesid äh, ühisavalduste väljatöötamisel ja andsid tõesti endast parima ja kes eh, kes näitasid eh, ka oma frustratsiooni välja, vaatan siin raportööri ja variraportööride poole, kui Te otsustasite olla eelarvekomisjoni liikmed, te võtsite sellega vastu väga olulise otsuse ja te seega võtsite endale kohustused äh, valdkonnas, mis on äh, väga frustreeriv, kus on vaja äh, olla võimeline loobuma äh,, resigneeruma. Te olete sellised poliitikud, kes äh, kes äh, Äh, soovivad jääda reaalsuse juurde ja tõe juurde. Äh, tulemus jääb allapoole meie lootusi, suutsime parandada maksete küsimust nelja miljardi kaheksasaja miljoni, meie lootsime seitset miljardit kahe tuhande neljateistkümnendaks ja viieteistkümnendaks aastaks, sest neljateistkümnes aasta lõpeb kohe otsa. ning see, mida ei maksta ära kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, tuleb maksta kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. lootsime seitse miljardit, saime neli miljardit kaheksasada miljonit. ning mis eh, puudutab eh, kulukohustusi, siis olime sunnitud väga paljust eh, loobuda meie äh, loobuma, meie raportöör tegi ära suurepärase töö ja ma mõistan, et ta oli tõesti äärmiselt pettunud, kuid vähemalt tema töö on tehtud, hästi tehtud ja kannab vilja ka järgnevatel kuudel. nüüd äh, teame, et nelja koma kaheksa miljardiga ei suuda me isegi mitte stabiliseerida maksmata arvete probleemi meie soovisime, et, et hakataks tegelema võla likvideerimisega, et soovisime, et komisjon koos teiste institutsioonidega paneks paika sellise nii-öelda aktsepteeritava summa, mis võiks olla siis kümme miljardit maksmata arveid ja ning võttes siis äh, arv, see, mis on kaheteistkümnendal detsembril veel maksmata arvete äh, hulk. ja et äh, tuleb, leidsime, et tuleb teha nii-öelda parandusplaan ning kavatseme survestada lähikuudel nii komisjoni kui nõukogu. täna hommikul härra Tarandiga osalesime ta eelarve ja välisasjade komisjoni kohtumisel ning rääkisime ka maksete küsimust e, ning meile, nad selgitasid meile, et olukord oli äärmiselt raske kogu aastal, näiteks e, Ukraina puhul oli vahepeal asi väga lootustandev, aga kui pole e, vahendeid, siis meile selgitati, et et äh, jah, kui nii kaua on asi kuhu, kulukohustustest pole häda midagi, aga kui lõpuks äh, nii-öelda kasvani hakatakse jõudma, siis on asi hoopis teine. ja ja see, mis oleks pidanud jõudma meieni kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, jõuab hoopis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. nii et ma paluksin teid, et te e, ei, ei äh, leevendaks oma suhtumist nõukokku ning kui te saaksite külastada näiteks oma rahvusparlamente, et selgitada teie kolleegidele rahvusparlamentides, eh, senaatoritele, et eh, nad saaks aru, et tegu on tõelise probleemiga, milleks on siis eh, maksmata jäänud maksete küsimus. sellega seoses teeksime ettepaneku, et äh, see parlamendi, parlamentidevahelise nädala vältel kasutaksime ära olukorda, et rahvusparlamentide liikmed on kohal ja rõhutada selle äh, siseprobleemi olendust. see on siis olukord praegu, äh, mis puudutab nüüd erivahendeid, siis on võetud vastu ühisavaldus. meie esitasime omapoolse avalduse komisjoniga ja äh, nõukogu esitas omapoolse avalduse. ja nüüd annan sõna meie raportöörile, proua Guardia Zavalile. suur tänu teile. me, meil siin komisjonis on toimunud arutelud väga tihti seda küsimust, oleme rääkinud sellest, kuidas läbirääkimised edenesid või siis ei edenenud ning äh, nüüd äh, kokkuvõtteks võib öelda, et tegu on olnud protsessiga, mis on meie kõigi jaoks olnud üsnagi raske, seda nii parlamendi poolt ja võib arvata, et tegelikult ka kõigi teiste, teiste institutsioonide jaoks on see olnud raske nende vastutusvaldkonnas. Ehm, arvan, et äh, üsnagi töörohke ja keeruline on olnud kogu see protsess kõigi kolme institutsiooni jaoks. tulemus nojah, kas klaas on pooltühi või pooltäis? jah, meie eh, ootused olid väga kõrged, eesmärk, nagu ütlesime algusest peale ja seda juba eelmisest parlamendi koosseisust peale, et me üritasime lahendada eh, maksmata jäänud maksete küsimust, eh, vähemalt üritada mingisugunegi Eh, lahendus sellele leida. arvatavasti kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil võimalik eh, veenduda sellest, kas läbirääkimised ja avaldused, millele kolm institutsiooni alla kirjutasid, eh, tõepoolest viivad millenegi ja kas see aitab, kas see aitab Eh, olemasolevaid eesmärke täita. nüüd, mis puudutab arvusid, eh, siis neid võib eh, igatpidi tõlgendada, kui vaadata, need on nagu valimistulemused, et kus kõik võidavad ja keegi ei kaota. nii et kui soovime olla positiivsed, võime sama öelda. võttes arvesse, kui väga nõukogu ei tahtnud ühtegi eurot enam välja käia, ning sellega arvestades see neli koma kaheksa miljardit eurot, mille saime maksmata jäänud maksete tegemiseks, on tegelikult ju eh, olnud, on ju tegelikult hea eh, tulemus. ja me pidime need neli koma kaheksa miljardit tõesti eurohaaval neist välja kitkuma. ja <clears throat> õnnetuseks ei olnud meil aega piisavalt eh, läbi rääkida kuid äh, oma esimesel lugemisel äh, tegi äh, nõukogu kärpeid väga olulistes valdkondades, lõpuks suutsime viia asi nii kaugele, et kärpeid ei tehta ja isegi suurendati peaaegu sümboolselt küll, aga detailides on need siiski olulised paljude asjaosalejate jaoks. sümboolsed üksteist miljonit sada neljakümne kuuest ei ole eriti palju, kuid kui me näeme, et need üksteist miljonit lähevad Erasmuse stipendiumite maksmiseks, siis arvatavasti on, üliõpilased on sellega rahul ja nende stipendiumid makstakse välja. ning kui nähakse, et saime kümme miljonit eurot juurde äh, Eh, eh, kahekümne kahele miljonile, selleks, et aidata viit miljonit Palestiina põgenikku Lääne, Lähis-Idas, siis jah, need ei ole suured arvud, aga need on siiski olulised selleks, et mõningaid programme tugevdada. loomulikult pole see see, mida parlament soovis. esmaspäeval, esmaspäeva õhtul, kui kokkuleppeni jõudsime, siis leidsime, et meil ei olnud võimalik nõukogu rohkem survestada, ei soovinud katkestada läbirääkimisi, seega tegime, läksime kompromissile. kui me poleks seda teinud, oleks halb olnud. me ei oleks eriti enam midagi saavutanud. vast, vaid vastupidi, nõukogu oleks eh, läinud tagasi oma eh, pakkumistest, nii et eh, no kokkuvõttes on muidugi raske öelda, et kas oleks äh, läbirääkimiste katkestamine olnud parem või halvem, arvatavasti halvem, eriti arvestades sellega, et, äh, et äh, Junckeri plaan ootab, et eelarve võetakse vastu ja me saaks sellega tööd hakata tegema. nii et, et noh, selline magushapu tulemus. mõned asjad tulid meil kenasti välja, teised jällegi mitte ning kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil võimalus rahulikult äh, kõik need läbirääkimised äh, üle vaadata ja tehes koostööd äh, juba uute eesistujatega, sest alates jaanuarist saame edasi töötada maksegraafiku osas. komisjon lubas meil esitada omapoolseid ettepanekuid ja loodetavasti järgnevad eesistujad teevad samuti tublit tööd loodetavasti suudame äh, selle olukorra positiivselt lahendada. ning lõpetuseks sooviksin tänada äh, teile, härra esimees, kes te olete, äh, kes läbirääkimiste meeskonda juhtis ning samuti sekretäriaati, kes tegi suurepärast tööd ära vaadates, valmistades ette muudatusettepanekuid, dokumente, vaadates üle nõukogu ettepanekuid suure kiirusega tööd tehes äh, et äh, võttes, äh, vaadates üle erinevaid arvusid, äh, ilma et oleks selle juures eksinud, nii et suur tänu kogu sekretäriaalile nagu suure abi eest. proua Holmeier, palun härra esimees, kallid kolleegid. teiste institutsioonide puhul oli olukord palju lihtsam kui Eidaril komisjoni puhul me tõesti üritasime üheskoos äh, maksimaalse tulemuse välja pingis, pigistada. teiste institutsioonide puhul on olukord parem sellepärast, et nõukogu on nüüd tunnistanud, et Euroopa kohtu puhul tuleb tõesti järeldusi teha ning ta on nõus nende finantsnõudmistega ja ka tekstiga, mis selle kohta on koostatud. teiseks Euroopa välisteenistus, kus me samamoodi nõudsime personalikulude ülevaatamist selleks, et äh, välisteenistus äh, paremini ja tõhusamalt oma projekte läbi viiks. mitte, et äh, seal oleks viis peadirektoraati vastutavad ja et viisteist erinevat eelarverida on ühe projekti jaoks ette nähtud, see tõi endaga kaasa väga palju viivitusi nii et tegemist on positiivse sammuga. kolmandaks õnnestus meil saavutada seda, et äh, parlament koos regioonide komiteega, aga ka majandus- ja sotsiaalkomiteega on teinud esimese sammu koostöös edasi, nimelt äh, ametnikud äh, mõlema komit-, komitee, eh, ametnikud mõlemad komiteest tulevad parlamenti üle ja me loome teadustegevusega tegeleva peadirektoraadi. me teame, et nõukogu ei olnud sellega alguses nõus, me siis selgitasime neile olukorda ja kahjuks tuleb seekord öelda, et meil oli alguses äh, väga palju valestimõistmisi, see tõi endaga kaasa väga palju arutusi, räägiti viieprotsendisest personali vähendamisest. nimelt viis protsenti personali vähenemist tuli välja ainult äh, täiesti äh, vale tabeli pärast, sest seal olid erinevad vahesammud ja sünergiad ning välis- ja sisekulud mis meie poolt olid veel sisse kirjutamata, aga nõukogu poolt sisse kirjutamata. ja siis nad arvasid, et meie ei pea nõudmistest kinni, teised aga peavad. meie lükkasime kogu selle tabeli tagasi ja lõpuks võeti terve see lõik välja, sest see oleks tähendanud näiteks seda, et me erinevate ametite puhul oleksime pidanud nõustuma sellega, et me ei soovi lisapersonali, me ei soovinud seda aga üheskoos paika panna ja lõpuks võeti kogu see lõik välja, nii et olukord muutus jällegi lihtsamaks lihtsamaks ja me saime teiste komisjonidega, teiste institutsioonidega eh, edasi minna. nüüd üldeelarve. me tõesti üritasime läbirääkimisi jätkata ja seejuures jääda nõudmise juurde, et vanad arved tuleb ära maksta. see on küsimus, mida me nii avalikkuse ees kui ka nõukoguga läbirääkimistes äh, alati toonistasin, toonitasime ja millega me saime päris suure austuse sest me ütlesime, et lepingutest tuleb kinni pidada, kui meil on lepingud sõlmitud, siis tuleb nendest kinni pidada. ja ei saa nii olla, et uusi tähtsaid programme äh, hakatakse ellu viima, samal ajal aga vanad arved on maksmata. siin tuleb tõesti väga karmikäeline olla ja minu arvates oli väga huvitav siin see maksekava. jah, nõukogu on alati see, mis ütleb, et jah, tuleb väga karmikäeline olla, tuleb läbipaistev olla ja nüüd äkki, kui meie täiesti selge selge ja järjekindla teksti välja töötasime, siis nõukogu muutus väga-väga ettevaatlikuks, tõmbas saba jalge vahele ja ei olnud mitte midagi nõus paika panema ning tõi seal väga tehnokraatlikke põhjendusi. nii et ma tõesti imetlen Gerard ja meie esimehe julgust ning ka mõlema teise raportööri julgust oma nõudmistes, et nad tõesti raudkindlalt jäid oma nõudmiste juurde. minu arvates on väga tähtis jätkata sellel lähenemisega. me peaksime ka nõukogu ja tegelikult ka komisjoni puhul nõudma, et vanade maksete vanade arvete maksmise puhul peab läbipaistvus olema tagatud samamoodi nagu ka uute programmide puhul. ja me ei tohiks siin tõesti lasta olukorral häguseks minna ja et me ise ka enam ei tea, milline on täpselt olukord. ja sellepärast on see minu arvates väga hea lähenemine ja me peaksime järgnevatel kuudel seda jätkama. minu arvates oli tõesti meie suureks eduks see, et me raudkindlalt selle punkti läbi surusime, aitäh! aitäh! härra Töpre, palun aitäh, härra esimees. kõigepealt, äh, nii nagu eelkõnelejad, tahaks ka mina tänada meie komisjoni liikmeid, äh, kõiki liikmeid, äh, sest põhjus, miks me saime hästi läbi rääkida, oli selles, et meie komisjonis oli siin täielik üksmeel ja niimoodi me ka esmaspäeva õhtul tundsime, et me oleme kõik ühtsed. nii et tahaksin kiiresti veel tänada härra esimeest, sest teie olete võtnud väga kindla äh, seisukoha ja olete väga kindlameelselt näidanud, mis suunas peab minema. tahaksin tänada sekretäriaati kolleege ja kõiki oma kaastöölisi ja tahaksin tänada eriti veel ka kolleeg Haiderit, meie pearaportööri. Eiderit Äh, see, mis puudutab nüüd kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maksmeid, siis äh, meil on kahe tuhande viieteistkümne aasta eelarves manööverdamisruumi ja see on täna temale niimoodi, nii et ma äh, hindasin väga seda solidaarsust, mis ta üles näitas kogu meie töö käigus. härra esimees, ma Äh, tahaksin tulla välja ühe märkusega. Õnneks me äh, jäime pidama just sel hetkel, kus me jäime pidama, sest iga kord, kui me peame tulema välja uue ettepanekuga ja ka komisjon tuleb välja kompromissettepanekuga, on see äh, samm tagasi võrreldes esialgsega. ma lihtsalt tahtsin seda välja tuua see on selline väike nali, aga noh, ma tahtsin seda ikkagi ütelda. sest äh, muidu me oleksime lõpuks äh, ju jäänud, kui me poleks äh, pidama jäänud, me oleksime jäänud täiesti paljaks. ja mm, petmine ei, me, meid saime petta, oleme pettunud äh, aga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves äh, me nõuame uut raha, see, meil on see uus äh, raha, mida meil on kolm koma kaheksa miljardit, äh, tegemist on väga lihtsa arvutusega, aga see on ainult osa sellest, mis me soovisime. teiselt poolt on nõukogu andnud null omalt poolt nii et meie ta-, saime seitsekümmend protsenti sellest, mis me nõudsime ja kui me lisame siia ka mõningad arvutused, siis on neli miljardit eurot mm, olemas öö, ma tean, et see kõik ei ole suurepärane, aga meil on kaheteist, nelja, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaoks assigneeringud olemas, mille abil on võimalik kiireloomulised maksed ära teha, neli miljardit on see, seda värsket raha. nii et mina leian, et on täiesti normaalne, et me oleme natukene Euroopa Parlamendi poolt pettunud, et me ei saanud kõike, mis me tahtsime, aga samas ütelda, et kui oli kaks äh, võrdset vastast, et äh, siis meie oleksime kaotanud. ei, tegelikult objektiivselt, kui me vaatame, siis meie võitsime, kui me vaatame neid läbirääkimise tulemusi. seda öelnud leian ma, et debatt on väga oluline, mida me praegu tegema hakkame, võttes arvesse kõike seda, mis me oleme nõukoguga suutnud äh, kokku leppida. see tegevuskava maksude ajastamise kohta, see tekst, mille me Äh, saime peale surutud nõukogul näitab seda, et me peame jõudma kokkuleppele. nõukogu ei tahtnud sinna panna sõnu sisse will agree, tema tahtis teistsugust sõnastust, aga praegu on meil siduv tekst olemas, vähemalt põhimõtteliselt siduv tekst, nii et ma leian, et järgmisel aastal, kui me läheme sama kindlameelselt edasi, siis meil on head võimalused äh, saada tulemusi ja seda äh, mak-, maksete ajastamise plaani ka teostada ja mina leian, et kui me oleme sama kindlameelsed nagu siiamaani, siis meil on väga head võimalused seda võitlust võita. aitäh, härra Depree. kui me oleksime täielikult läbi kukkunud ja viis miljardit äh, sellist äh, ajutist ressurssi kahe tuhande viieteistkümnendal, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, see tähendab siis äh, trahvide näol ei oleks maksetena kasutusele võetud, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta ülejääk oleks läinud liikmesriikide taskusse. nii et võttes arvesse sellist põhjendust, mille tõi välja just härra Töpere läbirääkimiste käigus, tegemist on väga tugeva põhjendusega, vaatamata kõigele, aga ma tahaksin, et tulevikus komisjoni äh, seisukohad oleksid sellised stabiliseerivad äh, seisukohad. härra Fernandes, palun. aitäh, ähm, härra esimees ka mina tahaksin tänada kõiki neid, kes sõna võtsid, ennekõike tahaksin tänada komisjoni esimeest ja seda, mismoodi ta töötas, tänan kõiki raportööre, sekretäriaati, parlamendiliikmeid ja samuti ka eurofraktsioonide eh, meeskondasid personali, kes teinekord töötavad justkui kulisside taga, aga samas on nende töö väga oluline. me oleme teinud väga head tööd ja kui keegi äh, väidab vastupidist, äh, siis ta ei saaks ta seda tegelikult teha, sest tal ei oleks põhjendusi välja tuua. ei ole võimalik avalikkuse ees põhjendada kuidagi, et miks see kokkulepe tagasi lükata. meie tegime niimoodi, et nõukogu on praegu õigele teele asunud. Nad ei tahtnud äh, võtta kasutusele neid, ta ei tahtnud ära kasutada see raha, mis on ähm, võlgade maksmiseks, nad tahtsid kõik koju tagasi viia, see viis miljardit, aga lõpuks me jõudsime kokkuleppele nelja miljardi osas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, seetõttu peame me olema rahul tulemusega. ja peame leppima ka asjade seisuga, sest kui eelarve oleks läbi kukkunud, oleks olnud katastroof. kui komisjon oleks meile öelnud, et nende nelja miljardiga õnnestutakse võlg stabiliseerida, siis ähm, teatud moel äh, oleks iga-aastane eelarve öö, äh, iga-aastane eelarve on sellega stabiliseeritud ja vaatame, mis järgmine aasta saab. Äh, tegelikult on see kokkulepe üsna hea me oleme saanud erakordseid sissetulekuid selleks, et võlad ära maksta, kui me oleksime öelnud ei kokkuleppele, oleksime selle tagasi lükanud äh, ja kui oleksime need rahad liikmesriikidele tagasi andnud, maksmata ära võlgasid, äh, oleks olnud katastroof, nii et tulemus on väga hea. kahe tuhande viieteistkümnendast aastast ei ole veel räägitud, alguses nõukogu soovis äh, kaks koma üks miljardit teha kärpeid, aga lõpuks jõuti ka selles osas kokkuleppele nüüd on meil üheksasada kakskümmend kolm mil-, miljonit eurot. kui me tahame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kulukohustusi kärpida, siis selles osas oleme osutanud, millised on meie prioriteedid, rubriik üks A, Horisont kakskümmend kakskümmend, COSME ning samuti neljas rubriik, kus on humanitaarabi. Need on meie prioriteedid ja seal me kärpeid ei taha läbirääkimiste alguses ei olnud äh, mõned asjad äh, ette nähtud meie poolt. Äh, maksete osas on vastuvõetamatu see, et Euroopa Liit ei pea kinni oma kohustustest ja on ka vastuvõetamatu see, et meil on nii palju neid maksmata arveid. mind hämmastab tegelikult see, et parlament Äh, peab äh, seda rongi äh, lükkama või vankrit tagant lükkama, teistel institutsioonidel aga puudub samasugune ambitsioonikas, aga ambitsioonikus, aga võib-olla ei ole need ka õiged sõnad, mida ma praegu kasutan, sest tegemist on ainult selles, et tuleb aluslepingust kinni pidada ja tuleb oma kohustuste ähm, ka, ähm, tuleb vastutada siis oma kohustuste ees see maksete programm ei tohiks mitte kuidagi ohustada mitmeaastast finantsraamistikku, kõiki poliitilisi prioriteete ja kõiki programme, mis meil on. ja seetõttu ma õnnitlen teid kokkuleppe üle, me pea, võime pidada ennast, võime siis olla rahul sellega ja me oleme suutnud Euroopa Liidu usaldusväärsust kaitsta ja see annab meile lootust, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal on meil olemas tegevuskava majanduskasvu ja töökohtade arvu kasvu jaoks ja lõppude lõpuks saab Euroopa Liidust usaldusväärne institutsioon, mis peab lugu siis oma kohustustest ja peab silmas ka mitmeaastast finantsraamistikku. seega tänan kõiki, kes osalesid, kui me oleksime vastu hääletanud, siis oleks see tähendanud, et ka teised äh, riikide eelarved äh, satuvad ohtu äh, ning meil oleks olnud suured puudujäägid ja risk oleks olnud selleks, et Euroopa Liidu eelarve kukub kokku, aitäh. aitäh. härra Kaier, palun. aitäh, härra esimees. vaatame asja teiselt poolt. millega me ei saa rahul olla isegi kui rõõmustame siin selle üle, et kolm koma viis miljardit on meil nüüd rohkem, tuleb siiski tunnistada, et sellest ei piisa. läbirääkimistes me üritasime vältida seda, et komisjon äh, muudkui teeb nõukogule lubadusi ja niimoodi meie veskilt vee ära võtab. ja sellepärast üritasime vältida seda, et komisjon kogu aeg nii-öelda kergemaid kompromissettepanekuid nõukogule teeb. see null koma seitse miljardit oli see summa, millega on komisjoni oma läbirääkimisi alustas ja see oli tegelikult see summa, millega võib komisjon kindel olla, et võlakoorem ei kasva nüüd on meil kolm koma viis miljardit. meil tuleb tunnistada, et äh, jah, meil ei õnnestu võib-olla nende vahenditega võlakriisi lahendada ja maksmata arvete hunnik ikka veel kasvab. olukord on täiesti lahendamata ja kujutage nüüd endale ette, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimub Euroopa Liidus looduskatastroof, solidaarsus meetme vahendeid tuleb kasutada ja nõukogu ütleb, et palun nüüd leidke eelarvest see vahend aga kui on aga eelarves nii vähe raha, siis eh, see maksekriis jätkub, see tähendab seda, et me leiame raha looduskatastroofi kõrvaldamiseks ja arved jäävad maksmata. ja konflikt jääb ka lahendamata. positiivne on see, et nõukogu on nüüd sellises olukorras, kus tõsised läbirääkimised Äh, maksmata arvete üle on algamas. see tähendab ka seda, et komisjon peab kõigepealt aru andma ning meie peame nüüd saama pidevalt äh, infot selle kohta, kuidas see maksekriis edasi läheb. ja mul on tegelikult isiklik soov komisjonile ka mulle väga meeldiks, kui me näeksime neid võlgasid ka riigiti. minu arvates väga põnev oleks läbirääkimistel saada tabel ja ma saaksin ka oma rahandusministrile selgitada, et näete, et siin on üks koma miljardit näiteks, mis tuleks Saksamaale tagasi jah, see ei läheks küll võib-olla Saksamaa öö, liitvabariigi üldeelarvesse, aga võib-olla mujale jah, Ühendkuningriigi puhul vist ei ole isegi vaja hakata selgitama, milliseid eeliseid see tooks äh, Briti valitsusele. ja tegelikult on ka tegemist suurte summadega, millega võib tõesti minna avalikkuse ette selleks, et olukorda selgitada. ei ole ju nii, et me hakkaksime nüüd äh, äh, tualettides kullast veekraane paigaldama. ei, ei, me peame lihtsalt selgitama, et äh, need on summad, mis lähevad liikmesriikidesse tagasi nii et tõesti, ma arvan, et meil on piisavalt argumente selleks, et olukorda selgitada ja mõelda selle peale, kuidas leida lahendust. nüüd kolm koma viis miljardit äh, uut raha on suurepärane uudis isegi kui meie lähtekoht oli täiesti teistsugune, on härra Depreel õigus. meie toetasime komisjoni, kui ta nõudis neli koma seitse miljardit, nõukogu pakkus null ja nüüd oleme jõudnud kokkuleppele kolme koma viie miljardi osas. eile ühe saksa ajakirjaniku jaoks ma otsisin isegi välja selle, kui palju, kui suure summa üle me kaklesime äh, nõukoguga kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves, et see oli see seitsesada miljonit, nüüd peab äkki nõukogu andma meile kolm koma viis miljardit, nii et tegelikult äh, nõukogu argumentatsioon on nagu kaardimajakene kokku kukkunud ja see on asi, millest tuleb meil kinni haarata, kui me hakkame tulevikuks argumente välja tooma. me peame ütlema, et meil peab olema hädaolukordadeks ka teatud kindel summa eh, selleks, et hoolitseda selle eest, et olukord täielikult kontrolli alt ei väljuks siis, kui meil tekib katastroofe. psühholoogias kasutatakse ju nii-öelda ähm, šoki erinevatest etappidest, et kõigepealt üldse eitatakse probleemi, siis mingil hetkel hakatakse seda tunnistama ja siis hakatakse abi otsima ja siis minnakse arsti juurde, palutakse teraapiat äh, ja siis niimoodi see olukord laheneb, nii et ma arvan, et äh, kui me sedasama mudelit järgime, siis aasta lõpuks äh, kindlasti jõuame ka mingite edusammudeni ja olukord ei ole kohe kindlasti lihtne. mis puudutab nüüd makseid, see on rohkem kui kolm koma viis miljardit. seitsmest miljardist, mis oli siis see vahe selle vahel, mis me alguses nõudsime ja see, mis nõukogu välja pakkus kahe tuhande neljateistkümnendaks ja viieteistkümnendaks aastaks oli, see vahe oli seitse miljardit, see esialgne pakkumine ja nüüd me saime siis seda kolm koma viis miljardit uut raha, see on natuke rohkem kui kolm koma viis miljardit kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ja natuke rohkem kui üks miljardit kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, see tähendab neli koma kaheksa miljardit võrreldes seitsme miljardiga, mis oli alguses meie nõudmine. härra Tank, palun aitäh! mulle meeldis see magus hapu, mida siin kasutati, see väljendus magus hapu. ma tõesti leian, et viimastel kuudel oleme me teinud tõesti ka edusamme, esimest korda näen, et mingit edu on saavutatud ja näen seda vastupanu nõukogus ehk et äh, kom-, nõukogu tõesti eitab probleemi, ei saa aru, kui tähtis on see hädaolukordadeks ette nähtud äh, summa nii et tõesti, meil tuleb nüüd teha liikmesriikidele selgeks, et probleem on olemas ja maksta tuleb. lahing ei ole läbi, see jätkub, see on see nii-öelda mõru osa siis. Äh, ma arvan, et äh, võib-olla isegi hea on see, et praegusel hetkel on kõik edasi lükatud, sest äh, lahing kui selline jätkub vabandust. No, no, no. kas te lõpetasite, härra Tank, küsib esimees, vabandust. Uh, tahtsin lihtsalt öelda, et mulle see maksekava väga meeldib, sest see on väga tähtis, on väga tähtis, et äh, me jätkaksime surve avaldamist ja tuleb hoolitseda selle eest, et maksmata arvete probleem kui selline väheneks ja et me saaksime selle probleemi kontrolli alla sest tõesti, tegemist on nii-öelda hägusa tsooniga, siin räägitakse, et neli koma kaheksa või võib-olla natuke vähem või rohkem, me tegelikult ei tea, nii et me tõesti oleme selles hägusas tsoonis. meil on vaja sellest välja tulla selleks, et me ka ise teaksime, milline on olukord ja see Jensi küsimus, et meil tuleb tõesti teada ka saada seda, et millised liikmesriigid on ikka veel komisjonile võlgu, sest vähemalt minu koduriigis õnnestuks ka rahvale siis seda probleemi selgitada nii et kogu see süsteem peab muutuma läbipaistvamaks ja etteaimatavamaks. lubage mul veel ühte asja öelda selle komisjoni ees. selles menetluses on tihti öeldud, et äh, see ei puuduta kuidagi meie äh, komisjoni siin, aga see nüüd SKT põhine lisamakse, mida Ühendkuningriik ja komisjon peavad tegema, see oli tõesti meie jaoks suureks ehmatuseks ühelt poolt tuleb tõesti maksmata arvete probleem päevakorda panna, see on see mäng, mida me mängisime, aga Euroopa Liidu institutsioonid vähemalt Hollandis ja Ühendkuningriigis on küll praegusel hetkel oma maine täiesti kaotanud, sest on näha, et tegemist on täiesti etteaimatavate äh, institutsioonidega. jah, ma saan aru, et öeldakse, et riigid oleksid pidanud seda ette nägema, Holland ja Ühendkuningriik, aga tõesti, see süsteem on nii keeruline, et liikmesriigid olid väga üllatunud, kui kõik see äh, välja tuli ja need nõuded tulid, nii et meil on tõesti vaja rohkem läbipaistvust ja etteaimatavust ja etteennustatavust kogu süsteemis, sest muidu juhtub üha rohkem selliseid äh, õudseid äh, juhtumeid ka tulevikus. aitäh, härra Etšeniki. Eh, suur tänu, härra esimees. ma saan aru, et äh, läbirääkimised on keerulised, eriti kui vastaskõneleja on nii äh, jäik, nagu seda on Euroopa Liidu Nõukogu. kuid äh, meie saame siin aru, et läbirääkimised on keerulised ning äh, näeme, et tulemused on võib-olla nii-öelda kesktee kahe erineva seisukoha vahel ja raske on, oleks olnud saada midagi paremat, samas aga Euroopa kodanikudel on raske sellest nii aru saada. Äh, kahetsen, et pean seda nii ütlema, kuid nii see paraku on näiteks äh, Hispaanias äh, on kakskümmend viis protsenti töötuid, kolm miljonit äh, elanikku elavad vähem kui kolmesaja euroga kuus. Kreekas surevad inimesed tänaval nälga, surevad haiglate uste taga nälga ning samas Saksamaa börs muudkui, börsiindeks muudkui tõuseb. kui Euroopa Liit on kaubandusliit ja muud mitte midagi, kui see tähendab seda, et lihtsalt jaotatakse sissetulekuid eh, laiali ja eh, tootlikkuse diferentsiaal, mm, milleks on siis Euroopa eelarve muutub aina väiksemaks, siis kokkuvõttes tulemus on see, et ebavõrdsus Euroopas aina kasvab ning lõhe eh, liik-, riikide vahel, kes lisandväärtust toodavad ja kes seda ei tee, kui see lõhe aina kasvab, siis äh, teeme me kõik selleks, et euroskeptitsism ja umbusaldus Euroopa institutsioonide vastu kasvaks. arvan, et äh, me ei äh, peaks üllatust tundma, et kui need äh, Eh, kui need eh, sellised eh, vaimud, mis arvasime, et on juba kadunud, tulevad tagasi, nagu näiteks fašism. raportöör ütles, et võime vaadata, kas pudel, kas valas on pooltühi või pooltäis. kahjuks Euroopa kodanikud näevad, et pudel ei ole mitte pooltühi, vaid täiesti tühi, aitäh ma täpsustan, et meie komisjon kohtub ka Strasbourgis kell kümme, et arutada eelarve küsimust ning need muudatusettepanekud, mida ei ole seni arutatud, saab seal edasi arutada, see puudutab kahe tuhande neljateistkümnendat aastat. kaks sõna soovijad, härra Vanka. Ďakujem, pán predseda rovnako by som chcel pogratulovať celému týmu. aitäh, härra esimees. mina tahaksin õnnitleda kogu läbirääkimiste meeskonda, mida juhtisite teie, härra esimees, ja meie raportöörid. tegemist on meeskonnatööga ja isegi kui meie arvamused äh, olid võib-olla erinevad, kui vaadata seda kõike väljaspoolt, siis tegelikult tegutsesime me ühel rindel kui me ei oleks jõudnud kokkuleppele ja kui oleks hakatud kasutama seda kaheteistkümnendiku süsteemi, me poleks olnud võimelised mitte midagi tegema. me ei oleks olnud investeerimiskava äh, võimelised rakendama ja nii edasi, nii et kõik oleks kokku kukkunud nagu üks kaardimaja. see esialgne kaheteistkümnendiku kasutamine oleks olnud hea selleks, et arved ära maksta, selleks et uusi investeeringuid poleks olnud aga see oleks olnud äh, väga halb tee maksete probleemi lahendamiseks. ma olen nõus Jens Kaieriga. meie jaoks on väga raske stabiliseerida praegu seda maksmata arvete probleemi. see oleks olnud lihtsam äh, finantsperioodi alguses äh, programmide alustamise alguses, mitte hiljem, kui programmid juba käivad. aga kui komisjon esitab äh, märtsikuus maksete tagasimakse kava, siis tuleb meil hoolitseda selle eest, et selles ajakavas oleks sees ka äh, tabel iga riigi kohta, selleks et me teame täpselt, et me teaksime täpselt, milline on olukord iga riigiga. me ei taha, et liikmesriikidel tekiks probleeme osa uudest liikmesriikidest, nende ehm, arvete pärast ei ole enam mitte neto ehm, kasusaajad, vaid hoopis netomaksjad. ja minu arvates tulemus, mille me saavutasime, oli parim võimalik, aga tulevikus tuleb mõelda ka selle peale, et meil on vaja erinevat äh, sissetulekuallikat äh, Euroopa Liidu eelarve jaoks, mis ei sõltuks liikmesriigi heast tahtest ja tujudest ning nende juhtidest. meil on vaja oma eelarvet koos oma vahenditega. proua enne kui ma annan teile lohutavaks sõnavõtuks sõna Euroopa äh, äh, stabiilsuse küsimustes, annan ma sõna äh, proua Vanelile. aitäh, raportöör ütles alguses, et äh, me võime seda olukorda vaadata nii, et kas klaas on pooltühi või pooltäis. vabandust, kallid kolleegid, kui mina oma fraktsiooni nimel ütlen, et meie arvates on klaas jumalast kuiv või, ja me oleme täiesti äh, janusse suremas, kui selle pildi juurde jääda jah, tõesti, siin tõsiselt peeti läbirääkimisi ja raamtingimused olid väga rasked, siin pole mitte mingit kahtlust, kõik kolleegid on seda ka toonitanud. ma tunnistan, et olen uus liige, tegemist on minu jaoks esimeste läbirääkimistega, aga ma tahaksin siiski toonitada, et meie jaoks on tulemus vägagi pettumust avaldav ja sellepärast meie ei ole nõus kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üldeelarve projektiga, see on väga kaugel meie ootustest. kolleeg Kaier mainis ka seda, arvatavasti ei piisa sellest. jah, tegemist on võib-olla läht-, heaks lähtekohaks analüüsi jaoks. meie oleme veendunud, et vahenditest ei piisa ja tulemus just maksete puhul on väga pettumust valmistav, see on viis miljardit vähem kui see, mida Euroopa Parlament nõudis ja ainult üks miljard rohkem sellest, mida nõukogu pakkus, nii et see tõesti ei ole hea kompromiss. samamoodi võib muidugi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta edu välja tuua ja järgnevatel aastatel on kuidagi vaja kompenseerida seda äh, eelarve tõusu. nüüd see, mis läheb liikmesriikidesse tagasi, on suurem kui see, kui palju eelarve tõusis ja sellega tuleb ka arvestada, kui me selle tulemuse peale mõtleme. meie jaoks on äh, kõige mõrudamaks tulemuseks just see maksmata arvete küsimus ja nimelt see, et olukorda ei õnnestunud isegi mitte stabiliseerida ja olukord muutub veelgi hullemaks ning nagu mõned teised sõnavõtjad juba ütlesid, selles komisjonis oleme me väga palju sellest rääkinud, et usaldus kogu Euroopa Liitu äh, on praegusel hetkel ohtu sattunud meil ei näe üldse, et olukord paremaks muutuks. ja sellepärast tahaksin tulla selle juurde, mida on öelnud kunagine volinik ja meie praegune kolleeg härra Levandovski. tema nimelt hoiatas, et see eelarve võib endaga kaasa tuua selle, et Euroopa Liit kaotab oma kolme A reitingu ja see on tõesti väga muretvalmitav, valmistav olukord, see on väga-väga pettumust valmistav esimest korda Rahvapartei ei, vabandust, Euroopa Parlament ei kasutanud ära ekspertrühma nõuandmisi ja me näeme, et ikka veel võib juhtuda see, et näiteks äh, makseküsimustes neli suurt äh, fraktsiooni tulevad kokku ja me ei ole praegusel hetkel kuidagi saanud lahendada seda, et Luksemburgis on võimalik maksudest eemale hoida ja mis kõige hullem, komisjoni eesotsas on mees, kes on selle kõik ka paika pannud, nii et tõesti, sellepärast meie ei ole nõus üldeelarvega aastaks kaks tuhat viisteist, samal ajal aga jah, teatud reserveeringutega oleme nõus kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvega juba kohtumine on ähm, esmaspäeva õhtul, et äh, saaksite teha kokkuvõtteid kolmepoolsete läbirääkimiste tulemuste kohta. igatahes äh, praegusel hetkel võlg äh, on stabiliseerunud ja järgmisena saab sõna komisjoni esindaja. suur tänu, härra esimees. sooviksin tõstatada neli küsimust ma loodan, et minu sõnavõtt pisut äh, lasevad, meie minu sõnavõtt laseb meil äh, arutelu lõpetada äh, sõbralikus koostöömeeleolus. kõigepealt meie seisukohast lähtudes oleme jõudnud äärmiselt tasakaalustatud tulemuseni. oleme tunnustanud, et kohustusi peab täitma, programmid tuleb ellu viia, aga samas peaksime olema teadlikud ka sellest, et raha ei kasva puu otsas. see tuleb ettevõtetelt, kodanikelt, maksudest. seega iga euro on arvel, eriti hetkel, kus liikmesriikidel on eelarve olukord äärmiselt keeruline sellest seisukohast lähtudes äh, on meie kokkulepe meie meelest tasakaalus ja väga positiivne. minu teine äh, mõte oleks äh, lisada mõningad faktid juurde lisaks sellele, mida raportöörid on juba öelnud, mis on samuti kokkuleppesse lisatud. kõigepealt sooviksime tõstatada seda makseküsimustes seda, et et äh, kulukohustused on umbes üheksakümmend seitse protsendi ulatuses täidetud ja see on äh, kõigi aegade parim tulemus. see on tasakaalustatud tulemus sellest seisukohast lähtudes. Äh, maksed on säilitatud kõnedes üks A ja on säilitud, säilitatud ka parlamendi poliitilised prioriteedid nii Euroopa Parlamendi kui ka eh, kogu Euroopa Liidu jaoks, kui tähelepanelikult eh, vaatame üle eh, nõukogu poolt koostatud dokumenti Eh, samuti on pilootprojektide ja ettevalmistavate tegevuste osas samuti eh, edasiminekut täheldatud, samuti parlamendi paljud eh, ettepanekud ametite ja teiste institutsioonide kohta on arvesse võetud. ning sooviksin rõhutada ka seda, et äh, rääkida ka ühest probleemist, mis oli üsna tõsine, kuid äh, ja mida peaks nüüd edasi meenutama, me oleme Äh, oleme saanud äh, Vene äh, boikotile toiduainete valdkonnas, oleme suutnud leida lahenduse, ilma et oleksime pidanud kasutusele võtma oma varusid. ja praegusel hetkel uue, see eralve aitab stabiliseerida ka maksmata maksete küsimuse, seda juba kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest peale kui me vaatame eh, raportööride poolt öeldud ja kõike seda, mida mina ütlesin, siis võib öelda, et eh, üldine bilanss võiks olla juba positiivne. ja minu eh, viimane mõte pärast tänast arutelu on see, et me ei saa ühe eelarve läbirääkimise abil kõiki probleeme lahendada, kõiki probleeme Euroopas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve abil arvan, et meil läheb üsnagi kiireks lähiaastatel äh, ja kindlasti oleme, on meil kiire ka kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aasta esimestel kuudel peame maksegraafiku koostama ning kinnitan teile, et komisjon võtab seda äärmiselt tõsiselt. toimuvad mitmed arutelud maksete küsimuses ning samuti plaan-, samuti toimub nende struktuurifondide ümberplaneerimine, mida ei ole kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tehtud ja samuti peame vaatama ka investeerimisplaani üle, peame õigusliku aluse vastu võtma, kõik see eh, tähendab palju suurt tööd kahe tuhande viieteistkümnenda aasta algusest peale. nii et eh, ma arvan, et meil on palju võimalusi tulla taas kokku ja taas arutada mõningaid küsimusi, mille osas eh, te veel näidate frustratsiooni üles, kuid öö, minu viimane mõte oleks see, et äh, ükski institutsioon ei võitnud ega kaotanud. see ei ole meie arvates ka oluline. me soovisime algusest peale saavutada tulemusi, mis oleks positiivne eh, kodanike jaoks, ettevõtete jaoks, VKD jaoks, vabaühenduste jaoks. selleks peame oma kohustusi täitma. me meie põhiprobleem oli see, põhimure oli see, et kodanikud näevad, kuidas kolm Euroopa institutsiooni ei ole võimelised omavahel kokku leppima ning ei ole võimelised tagama eelarve jaoks stabiilset raamistikku. see ei ole võib-olla nii suur, kui me sooviksime, kuid samas mängib see endiselt olulist rolli meie usaldatavuse ja stabiilsuse Ehm, e, jaoks. see poleks olnud kahtlemata kõikvõimalik Euroopa Parlamendi e, otsustavuseta ning minu viimased sõnad olekski tänusõnad teie institutsioonile, mis on mänginud äärmiselt olulist rolli ning mängib ka edaspidi äärmiselt e, olulist rolli järgnevatel aastatel, et Euroopa eelarve toimiks Euroopa kodanike jaoks. Euh, suur tänu, igaüks annab oma hinnangu ise ja oli muidugi võib-olla liialt äh, loota, et me selle aruteluga kõik küsimused lahendame, protsess on nüüd käivitanud, peame olema tähelepanelikud, peame olema pühenenud, tulnud otsustavad äh, ja üritama äh, probleemid, olemasolevad probleemid lahendada. kõik see, mis me oleme pidanud läbi tegema, pani meid kindlasti mõtlema ning äh, meil on võimalik äh, kirglikult mõtteid vahetada, teeme selle teema siis Ermilari jaanuari lõpus, võib-olla äh, siis jõuame meiegi ühe eelarvetsükli lõppu ja praegusel hetkel me räägime ainult maksetest. kokkuvõttes on äh, väga, oleme äh, vähe, oleme saanud rääkida tulevikust, oleme saanud äh, vähe rääkida valimiste järel tulevikust. nüüd hakatakse mitmeaastane finantsraamistiku üle vaatama ning see on see, milleks peame nüüd hakkama ette valmistama juba järgmise aasta algusest peale ning Rogelvina võite kindlad olla selles, et meil on võimalus kindlasti maksete osas veel mõtteid vahetada ka tulevikus. meil kolme tuhande kolmeteistkümnendal aastal saame riigipõhised maksmata maksete küsimused üle vaadata kindlasti koostades sarnase dokumendiga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. oleme rääkinud äh, ka sellest, kui tõhusalt kasutatakse eelarvet, me kõik oleme Eh, kohustatud seda võimalikult hästi tegema. peame mõtlema ka mõju koha peal, väga lihtne on Brüsselist või Luksemburgist eh, eh, öelda, et lükkame selle natuke edasi maksete tegemise, kuid kohapeal suhtutakse sellesse halvasti ning see suurendab eurofoobiat veelgi. nii et küsimus ei ole ju selles, kas parlament võidab või komisjon või nõukogu, vaid oluline on see, et Euroopa võidaks Eh, ja eh, selle juurde ma nüüd jääkski, pean nüüd minema esimeste konverentsile ja ma paluksin, et härra Kaier võtaks juhtimise üle ja hakkame rääkima nüüd härra Levandovski ja ja eh, härra Debre raportist, kus äh, räägitakse äh, Eh, ühenduste omavahendite süsteemi käsitlevat otsust. meil on igatahes näide selle kohta, et mõne nädalaga oleme suutnud eh, määrust muuta lasta. nii et kõige rohkem on vaja meile poliitilist eh, tahet ja sooviksin teile kõike head ning homme, ei vabandust, esmaspäeval kohtume kell üheksateist null null. nii, daamid ja härrad, oleme ajakavast maas, aga alustame siis kohe ka järgmise päevakorrapunktiga, mis muudutab määruse ja nii edasi muutmist, see puudutab omavahendite süsteemi. raportöörideks on härrad Debre ja härra Levanovski. Levandovski. härra Levandovski. jah, suur tänu kõikidele, kes õnnitlesid meid äh, läbirääkimiste puhul, see oli tõesti õudne töö, mul oli nii hea meel, et nüüd kümme aastat ma ei pidanud, pärast kümmet aastat ma ei pidanud äh, seal osalema. aga nüüd äh, meie arvamuse juurde. me vastame nüüd nõukogu teisele kirjale selleks, et legaliseerida teatud liikmesriikmete panuse viivitust eelarvesse. esimene lükati tagasi, see oli osa paketist, nüüd meil on pakett kahe tuhande neljateistkümne ja viieteistkümnenda osas oleme me kokkuleppele jõudnud ja me oleme maksete edasilükkamist legaliseerimas meil on kaks muudatusettepanekut äh, resolutsioonile. selleks, et äh, teha väga selgeks ka see, miks on edasi lükatud seda omavahendite süsteemi kasutuselevõttu mitmed muudatusettepanekud võeti tagasi, kuus nendest olid raportööri omad. ükskõik, milline see menetlus ka poleks, me peame järgmisel nädalal hääletama, on tõesti mõistlik aeg nüüd hääletada ja ma ei hakka nüüd rääkima sellest, kas tegemist on tavamenetluse või mingi muu menetlusega. selge on see, et me peame tõesti legaliseerima nüüd kõik järgmisel nädalal täpselt seda, mida, mis meilt on siis palutud. aitäh, härra Depree, kas soovite midagi lisada? aitäh, mul ei ole midagi lisada sellele, mida eelkõneleja, kolleeg Levandovski suurepäraselt ütles. aga need kokkulepped, mis me oleme saavutanud minevikus, on, näitavad ette, et me hääletame selle ettepaneku üle. nii et äh, need, kes tahavad jõuda kompromissile, ma tahan ütelda, tegemist on paketi osaga. nii et äh, meie äh, selline manööverdusruum on üsna väike, kui me tahame olla sidusad sellega, mis me oleme varasemalt teinud, aitäh ähm, ta... hästi, suur tänu. kas on veel sõnavõtusoove selles küsimuses? tundub, et mitte. siis on meil kohe vaja hääletada selle muudatuse üle ja järgmisel nädalal läheb see täiskogule, nüüd läheme järgmise väga-väga tähtsa küsimuse juurde, minu arvates me räägime komisjoni teatisest investeerimiskava Euroopa jaoks. see kohe kindlasti mõjutab ka eelarvet ning meil on ette nähtud arvamuste vahetus. jah. komisjon annab oma panuse, proua peadirektor, palun. I am not sure of the interpretation, it's the ma pole kindel, millest ma pidin nüüd rääkima, investeerimiskavast, jah? The... aitäh, et andsite meile võimaluse selleks, et esimest korda arvamusi vahetada. jällegi, ma leian, et tegemist on küsimusega, millega saame veel ka järgmisel aastal tegeleda. aga tõesti, tegemist on komisjoni ühe kõige suurema prioriteediga ja sellepärast on väga tähtis, et parlament on hakanud seda küsimust arutama ja et parlamendi valdkonnakomisjon on kaasatud arvamuste vahetusse. meie arvates oleme me kõige tähtsama algatuse ja prioriteedi puhul nüüd ohjad enda kätte võtnud. see on lubadus, mille Juncker tegi parlamendi täiskogu ees, nimelt investeerimiskava kolmsada viiskümmend miljardit ja meie põhiliseks eesmärgiks on peatada see negatiivne äh, kurss viimastel aastatel, kus investeeringud on vähenenud kahe tuhande seitsmendast aastast äh, üle neljakümne protsendi ja paljud analüüsijad on selle välja toonud kui põhilise tõkke, mistõttu Euroopa Liidu majandus ei pöördu kasvuteele sellel kaval on eelarve osa, mida ka kohe selgitan, aga ärge unustage, et sellel kaval on ka kaksteist osa. nimelt Äh, investeerimisvoogude programmide ja projektide leidmine, millest oleks kasu majanduse jaoks ja ka taristu väljaehitamiseks ning VKE-dele ning teiseks leida parem õigusloomeline raamistik, vähendamaks tõkkeid investeeringutele. raha on tähtis, aga tihti õigusloomeline raamistik tekitab tõkkeid, on liiga keeruline, liiga kompleksne ja nii edasi kuna see komisjon on eriti huvitatud eelarvest ja finantspoolest, siis äh, on äh, tähtis siin välja tuua, et luuakse uus strateegiliste investeeringute fond, millega soovitakse äh, vähendada riske pikaajaliste programmide puhul ja ka samamoodi toetada investeeringutel VKE-sid tähtis on toetada taristuprojekte nii transporditaristu kui ka lairibaühenduse puhul. tahan välja tuua ka selle, sest väga paljud inimesed keskenduvad füüsilisele taristule, aga me peame mõtlema ka sotsiaalse taristu peale nagu haridus, teadus ja innovatsioon. taastuvad energiaallikad ja energiatõhusus ja ma loodan, et teie olete nendest eesmärkidest sama palju huvitatud nagu ka president Juncker. siin ei ole mitte mingeid geograafilisi eeltingimusi, tegemist on kogu Euroopat hõlmava investeerimiskavaga, ei ole tegemist kahekümne kaheksa erineva investeerimiskavaga. vaadates nüüd neid numbreid, kakssada nelikümmend miljardit eurot investeeritakse just taristusse ja seitsekümmend viis miljonit on ette nähtud selleks, et toetada VKE-sid. võimalike eh, finantstoodete eh, nimekiri on lahtine selleks, et oleks võimalik tõesti erinevaid projekte toetada. fond luuakse koostöös öö, eh, öö, Euroopa Investeerimispanga ja komisjoniga, ma tean, et Euroopa Investeerimispanga esindaja on siin kohal, nii et ka nemad võivad selgitada seda, juhul kui on küsimusi, mis neid eriti huvitavad. ja ette on nähtud ka sõltumatu investeeringute komisjon, mis vaat-, puudutab erinevate projektide lisandväärtust ja ähm, võimalikkust. mis puudutab Euroopa eelarvet, siis investeerimispangale antakse kuueteist miljardiline tagatis koos viie miljardiga, mis tuleb siis investeeringute pangalt in,, investeerimispangalt, nii et kokku on meil kakskümmend üks miljardit, mis on selline riski vähendav võimekus, millega meil oleks võimalik siis finantsvõimenduse kaudu saada kuuskümmend miljardit, nii et üks euro, mis investeeritakse avalikus sektoris, toob tegelikult endaga kaasa äh, kolm korda rohkem raha ja siit tulebki see nii-öelda ähm, kordaja mängu, mis, mille lõppsuuruseks on siis viisteist pärast erinevate finantsvõimenduse vahendite kasutamist see, kuidas see fond on üles ehitatud, on sarnane, on sarnane sellega, mis meil on investeerimispanga välistegevuse jaoks. nii et äh, selleks, et et äh, kompenseerida võimalikke äh, kahjusid. see on just selleks, et investeerimispank saaks ka tõesti suurema riskiga projekte rahastada, oleme me välja töötanud äh, tagatise viiskümmend protsenti, see on tõesti väga kõrge määr ja see tähendab seda, et Euroopa Liidu eelarvest on vaja leida kaheksa miljardit eurot kuna suurem osa nendest projektidest, millest me räägime, on pikaajalised, ei tohiks olla kahjusid esimestel aastatel, nii et esimesel aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei ole vaja makseid teha ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal alustame selle projektiga selleks, et äh, kaheksa miljardi eesmärki saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend. seda kõike on võimalik rahastada mitmeaastase finantsraamistiku kaudu ja me oleme teinud ettepaneku, et äh, kasutada erinevalt neid fonde, mis praegusel hetkel on Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Euroopa ühendamise äh, rahastu eelarvetes ja peale selle tuleb meil üle vaadata ka ülejäänud reservid, mis meil on erinevate projektide jaoks mitmeaastase finantsraamistiku sees. esimene vastus liikmesriikidelt on olnud väga positiivne, seda arutati ECOFINis, on liikmesriigid, mis on kohe öelnud, et nemad ühinevad me soovime, et liikmesriigid ja riiklikud investeerimispangad saaksid anda oma panuse sellesse programmi ja komisjon soovib jaanuarikuus juba teha õigusloomelise ettepaneku määruse, millega seda fondi luua, tagatisfondi luua ja lubada ka tagatis ja tagada ka tagatisfondi rahastamine. seda kõike tehakse siis ähm, kaasotsustusmenetluse kaudu, nii et parlament mängib seal väga tähtsat rolli ja me loodame, et Euroopa Parlament on nõus selle äh, kiirmenetluse kasutamisega selleks, et juba juunikuus saaks selle fondi töö käima lükata ja peale selle tuleb veel ka lisaeelarve sellele ettepanekule selleks, et teha muudatusi vajalikes eelarveridades ning teha ülekandeid ka eelarve sees ning jällegi lubage mul toonitada, et esimesel aastal meie planeeringutele vastavalt ei ole mitte mingeid makseid vaja teha nii et ma olen veendunud, et meil jaanuarikuus saab teile, saame teile üksikasjalikumalt seda kõike selgitada, aga need on need põhijooned äh, meie ettepaneku jaoks äh, komisjoni vaatenurgast lähtudes. jah, suur tänu, proua peadirektor ma tegelikult lootsin, et te natukene rohkem üksikasjadest räägite, eriti mis puudutab äh, selle kava viimist just eelarveridadesse. ma tõesti tahtsin teada, et millistest lõigetest te siin räägite eelarvemääruses, me tõesti viimastel aastatel oleme eelarvemäärust muutnud nii, et see kõik saaks toimida nii, nagu teie seda endale ette kujutate ja ma tahaksin teada, kas te siis Äh, mõtlete siin äh, artikleid seitse ja nelikümmend üheksa või hoopis sada nelikümmend, kus räägitakse finantsvahenditest, peale selle te ei rääkinud ka sellest, kuidas seda fondi hallatama hakatakse. see, et meie siin kaasotsustame, on ju täiesti iseenesestmõistetav, kui te räägite artiklist sada nelikümmend siis see ei ole täiesti kooskõlas sellega, mida te ütlesite, et eelarvet ei tule muuta, minu arvates tuleb siin päris palju muuta ja ma arvan, et Äh, nii nagu ma ka neid kolleege siin äh, tunnen, ei usu ma, et me väga kergekäeliselt suhtuksime eelarvesse, me kohe kindlasti ei hakka Euroopa Liidu raha äh, tagatistesse pumpama, kui me ei tea samal ajal, kui suured on riskid. ja Euroopa Liit ju pärast vastutab. nii et ma tõesti mõistan seda küsimust nii palju, et saan aru, et me ei pea tõesti mitte ainult äh, igat äh, laenu kinni maksma, aga see kaheksa miljardit, äh, kuidas te sellest kaheksast miljardist äkitselt kuusteist tegite, seda trikki peate mulle veel kord selgitama, sest ma saan aru, et te korrutasite lihtsalt kaheksa kahega ja see on siis see summa, mille te eelarvest saate ja see on summa, mis peaks ka tõesti ähm, eelarves olemas olema, ma ei saa päris täpselt aru, kuidas see toimib, nii et selgitage palun. kolleegid on ka sõna soovinud ja annangi järjest sõna härra Levanovski esimesena, palun. aitäh keegi ei vaidle selle vastu, et praegu on olemas äh, finantseerimislõhe Euroopa Liidus, aga me peaksime arvutama, milline see investeerimislõhe on võrreldes kahe tuhande seitsmenda aastaga, sest kahe tuhande seitsmendal aastal oli väga palju investeeringuid Euroopa Liidus äh, ja oli ka suur kriis algamas, nii et äh, üks punkt, mida peaks nüüd arutama ja seda peab põhjalikumalt vaatama eelarve koostamine, kolmsada viisteist miljardit, kuidas me saame selle kaheksast miljardist? see on äh, küsimus ja ka see projektide valimise küsimus, kas need peavad olema tulutoovad projektid, äh, sest äh, kui me vaatame näiteks investeeringuid koolidesse, haridusse, siis ju ei saa ju mõista, et me, mõeldagi, et me hakkame siin mingisugust kasu äh, tootma erainvesteeringutele. aga meie jaoks on äh, just kõige keerulisem probleem see, kuidas äh, eelarvet kaasata seda on ennegi kasutatud investeeringute äh, katalüsaatorina, aga institutsioonide vahelised kokkulepped on ära kasutanud siiamaani sellist marginaali, mis on omavahendite lävendis olnud praegu paigas, seda on kaks korda ajaloos tehtud, maksete Äh, tasakaalu Euroopa Liitu mittekuuluvate äh, riikide puhul ja siis stabiils-, stabiilsusmehhanism Iirimaa ja Portugali puhul, nii et me oleme kasutanud seda marginaali, mis on olnud ülemmäärast äh, väljapoole jäänud, ülespoole jäänud, aga mis on siis alla olnud omavahendite määra, mis on olnud üks koma kakskümmend kolm protsenti ning Juncker ja Kadane, Kadainen ei ole seda kasutanud Nad on rääkinud uuest rahast, äh, nad on rääkinud uuest äh, rahast äh, selle sõna tõelises mõttes ähm, finantsstabiilsusmehhanismist väljapool. nii et siis äh, eelarve kasutamine katalüsaatorina, seda on juba tehtud pärast kahe tuhande seitsmendat aastat, eraldised finantsinstrumentidest, seda on kõike juba dokumendis käsitletud, mis on olnud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve projektis ja mida minu sõbrad komisjonis väga hästi tunnevad. siin on olemas konkreetsed eraldised kahe tuhande viieteistkümnenda aasta jaoks, mida on võimalik eraldada kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja siin on probleem, kuidas seda summat uuesti kasutada ja sellele uus nimi panna peale, et see on siis nüüd investeerimispakett Euroopa Liidu jaoks. siin on juba räägitud Horisont kakskümmend kakskümmend programmist kaks koma seitse miljardit eurot, aga Horisont kakskümmend kakskümmend on saanud kärbete osaliseks ja väga raske on leida lisavahendeid Horisont kakskümmend kaks probleem on selles, kuidas äh, tegutseda ja kuidas äh, tarbida ja kuidas jääda teatud äh, stabiilsuse juurde olemasolevate projekti puhul ja samal ajal äh, tagada ka konkreetsed tagatised komisjon kindlasti teab, et milline on finantsmäärus ja millised on need piirid finantsinstrumentide puhul Euroopa ühendamise rahastuse puhul, kolm koma kolm miljardit on üle selle, mis määruses on paika pandud, Euroopa ühendamise rahastuse määruses on ju see summa sees äh, olemas ja üllatus äh, on see, et me kasutame siin marginaali, kokkulepe parlamendiga, mis oli osa Äh, finantsperspektiivi kokkuleppest näitas ette, et need globaalsed või üldised marginaalid kantakse üle ja need aktiveeritakse ähm, noorte tööpuuduse likvideerimiseks ja kuidas neid garantiisid kasutada investeerimispakettides. suurim probleem Euroopa eelarves on see katalüsaatorina tegutsemine ja kuidas vajalikud summad äh, tagada ja kuidas neid eraldada olemasolevate projektide jaoks kaks tuhat viisteist, kuusteist ja seitseteist. ma soovin parimat komisjonile. meil on investeeringuid vaja, mis on Euroopa jaoks kujundatud, aga siin on liiga palju küsimusi Euroopa Liidu eelarve kaasamise kohta, aitäh. aitäh, Raimar Pööge järgmisena. aitäh, härra esimees teen ainult mõned lühikesed märkused, sest äh, ka mina pean lahkuma lennujaama, mul on valimisringkonnas üritus. see, mida ütles härra esimees ehk, et kuidas see kõik on kooskõlas eelarveõigusega ja mitmeaastase finantsraamistikuga proua peadirektor mainis, et teatud äh, küsimustes tuleb kasutada kaasotsustusmenetlust, see on tähtis sellepärast, et mulle praegusel hetkel on jäänud mulje, et vähemalt komisjoni kõikidel korrustel ei ole sellest aru saadud. ja ma tahaksin ka ühe hoiatuse kohe teha. olen piisavalt viimastel aastatel, mil olen siin eelarvekomisjonis liige olnud, äh, näinud, kuidas selliste komplekssete äh, küsimuste puhul nagu konjunktuuriprogrammid, toiduainete programmid, komisjon ja ka Mendelsoni asjades komisjon selles küsimuses, kuidas ma kaasan parlamenti ja kuidas ma seda eelarveõigust moonutan nii, et mulle sobib, võib olla tõesti väga-väga loominguline. ma ütlen seda sellepärast, et ja tahan ka hoiatada, et minu arvates on õige, et meil on innovatiivsed vahendid, et me nendest räägime, et me vaatame, mis on võimalik. ja tõesti ka järjekindlalt selles küsimuses edasi läheme, aga me peaksime jääma ka realistlikuks. ja kui komisjon siis ütleb, et noh, me ei usu, et äh, oleks vaja kuidagi mitmeaastast finantsraamistikku kohandada või et ka äh, kokku lepitud tingimusi kohandada, aga noh, kui vaja, siis võib seda teha eh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal teha, kui nagunii tuleb ükskord see mitmeaastane finantsraamistik üle vaadata. minu arvates on see küll väga kahtlane lähenemine. jah, kui siis, kui soovite parlamendi õigused maha müüa, siis võib seda tõesti teha. sellepärast äh, õigusloomeliste ettepanekute puhul tuleks väga tõsiselt mõelda selle peale ja ma tõesti leian, et ei tasu komisjonil siin küll otsida konflikti parlamendiga. ma ei taha siin hakata rääkima nendest finantsvõimenduste võimalustest, et kas nad ka tõesti rakenduvad nii, nagu ette ennustatud. tegemist on väga kompleksse küsimusega, mis ühelt poolt kohe kindlasti puudutab avalikke investeeringuid ja me teame, intressimäärad avaliku sektori puhul on hoopis teistsugused kui mõned aastad tagasi. aga mina oma valimisringkonnas tean, et meil on just praegu üks programm käima lükatud, veel vanadel tingimustel äh, läbi räägitud avaliku erasektori koostööprogramm aga kui ma vaatan neid äh, projektide nimekirju oma valimisringkonnas, siis ei ole küsimus mitte selles, et kas me üldse järgmisel aastal saame raha, vaid küsimus on äh, hoopis selles, et kas me üldse soovi, saame kuidagi sellest planeerimisetapist edasi, sest seal on nii palju erinevaid nõudmisi sisse kirjutatud. nii et seda kõike tuleb tõesti veel kord üle vaadata ja mõelda, millised on need äh, probleemid õigusloomelise raamistikuga. see kuulub asja juurde kui me soovime tõesti edukalt sellist suurte eesmärkidega investeerimiskava ellu viia. ja sellepärast ma arvan, et on väga tähtis, et eelarvekomisjon tõesti väga sügavalt ja pragmaatiliselt ja karmikäeliselt otsustab, kes on kaasatud ja meie peame siis olema ka võimelised hiljem tõesti väga kiiresti seda programmi ellu viima aga mitte iga hinna eest, vaid nendel tingimustel, mis meie siin parlamendis eelarvekomisjonis paika paneme, selleks et programm ka tõesti edukas oleks, aitäh! järgmisena proua Sabal. suur tänu, esimees. tasapisi saame me aina informatsiooni juhte, juurde selle kohta, milline on komisjoni visioon selle kohta, kuidas Junckeri plaan hakkab toimima ning äh, mul on siin mõningad äh, küsimused, mis said vastuse, kuid äh, on selliseid küsimusi ka, mis ei ole eriti julgust juurde saanud nii et ma ei hakka seda fondi mm, eh, üldiselt analüüsima, vaid sooviksin esitada konkreetseid küsimusi ehm, esitama, vaid esitan, hakkan konkreetseid küsimusi esitama ning kui eh, eh, räägime siis nüüd seitsmeteistkümnest miljardist, millest on saadaval meie poolt kaheksa ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Eh, erilisi muutusi ette pole näha, kuid eh, teisest küljest sooviksin teada kulukohustusi, kuidas see on peegeldatud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves ning eh, kuidas to hakkab toimima järgnevatel aastates, millise formaadi see võtab ning kas see leiab kajastust ka paranduseelarvetest, mis puudutab õiguslikku alust siis sooviksin teada, kas komisjon võiks juba praegu öelda, milliste ideedega nad praegu töötavad, millised on need punktid, millega ta tegeleb, kas õiguslikul alusel on mingisugune seon liikmesriigide vabatahtlike panustega, ehm, millega ehm, liikmesriigid vabatahtlikult seda fondi toetavad ja kas te teate, milliste liikmesriikidega on tegemist ning milliste summadega on tegemist, sest praegusel hetkel press on öelnud, et mõned liikmesriigid soovivad osaleda, kuid samas suuremat informatsiooni ei ole. ning samuti, kuidas see fond toimima hakkab, ennemalt on siin kommentaariks öeldud, et et see võiks toimida nagu eh, välisgarantiide fond, mis ju praegusel hetkel olemas eh, on või nagu Euroopa Investeerimispank, eh, aga need on kõik üldistused. soovime kiiresti edasi liikuda, on meil vaja palju rohkem pankade, pankade osalemise, eriti Euroopa Investeerimispangade osalemise kohta vajalik. ja edasi veel Eh, on öeldud, et tuuakse iseseisev komisjon, mis investeeringuid ja projekte hindab, aga kuidas see toimub, kuidas see välja valitakse, milliste kriteeriumite alusel, eh, kas eh, juba teatakse, kuidas kuidas see komisjon tööle hakkab ja see olekski minu poolt kõik mitte ainult küsimuste nimekiri läheb pikemaks, vaid ka küsijate nimekiri. Fernandes, Manka, Išeniki, Aljano, Tarand ja Depre on mul siin kirjas. see on pikk nimekiri. üks kolleeg on juba öelnud, et ta ei küsi siiski. kas võin nüüd lukku panna nimekirja? vaadake nüüd palun kella ja mõelge selle peale, et kell on palju. härra Fernandes. suur tänu, ma räägin väga lühidalt. esimene küsimus. kuidas on võimalik, et Euroopa Parlament saaks rohkem eh, panustada, et meil oleks, eh, kogu sellel plaanil oleks rohkem demokraatlikku legitiimsust. see on eh, äärmiselt tähtis küsimus minu jaoks sellel plaani eh, on suur mõju mitmeaastasele eh, finantsprogrammile. siin öeldi, et, eh, et kaheksa miljardit on nii-öelda garantiideks. väga tore, aga kuidas neid garantiisid hakatakse kasutama? kuidas seda hakatakse kasutama, millistel aastatel? teine küsimus ja eh, kui eh, pikalt eh, see hakkab toimima. see investeerimisplaan hakkab ju tegutsema mitme aasta vältel ja mina tahaks teada täpselt, kui kaua ning milline on selle eelarveline mõju Eh, kas on suurem mõju kui, eh, kui, kui praegu? Eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal öeldakse, et see eelarvet ei mõjuta, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal aga peaks mõjutama. igatahes ma sooviksin teada, et millal me seda mõju hakkame nägema, milline see mõju hakkab olema. ja teiseks äh, Eh, kas eh, investeeri-, see tähendab seda, et investeerimisplaan hakkab ka struktuurifonde eh, kasutama koostöös liikmesriikidega? härra Manka, palun järgmisena. aitäh ehm, selle investeerimiskava eesmärgiks on rahastada riskantseid ettevõtmisi, millel on kõrgem väärtus, mis meelitab ligi investeeringuid. ma olen selle eesmärgiga nõus, meil on vaja saada investeerijad kaasatuks selleks, et nad investeeriksid ka riskantsemate projektide puhul. ma samuti olen nõus selle finantsvõimendusefektiga. praeguses Euroopa Liidus on meil vaja maksimaalselt investeeringuid nendesse sektoritesse, kust tuleb ka raha tagasi aga samuti on selliseid sektoreid, mis ei ole riskantsed, aga kus äh, on vajalikud investeeringute tegemine. nii et nende investeeringute plaanile lisaks oleks meil vaja ka teisi investeeringuplaane, selliseid ähm, äh, mitteriskantseid investeeringuid. nelikümmend protsenti energiast Euroopa Liidust kasutatakse ehitiste ähm, kütmiseks. komisjoni alusel me võime väga palju kokku hoida, leida, kui me võtaksime vastu konkreetseid meetmeid. miks me siis seda ei tee? miks me ei meelita ligi investeeringuid, nii et selles sektoris oleks võimalik piiriüleselt neid probleeme lahendada, siin ei ole mitte mingisugust riski see on midagi, millega tuleb tegeleda koos kommertspankadega. üks ähm, äh, mõte veel, mida mainis komisjon, investeeringutelt piiride või tõkete äh, äravõtmine. meil on vaja mingit analüüsi, mis näitab meile, miks äh, on viiskümmend protsenti Euroopa Liidus investeeringud vähenenud aga ühend, Ameerika Ühendriikides ei ole seda üldsegi olnud. meil on vaja teada, miks see nii on ning äh, lisaks äh, on veel üks oluline teema. me peame näitama investeeringute, investeerijatele, et me oleme usaldusväärsed partnerid, me ei ole seda oma maksmata arvetega teinud. mitmed linnapead on minu äh, riigis juba investeeringud kõrvale jätnud, sest kui Euroopa Liit ei anna raha, siis ei taha linnapead mingit riski võtta ja teine valdkond, milles võiks Euroopa Liit tegutseda, oleks näidata, millised on parimad tavad. peaks näitama, kus on võimalik äh, saada äh, suurt ähm, tulu ilma Euroopa Liidu finantseeringuta. paar aastat tagasi olin mina linnapea Slovakkias kaksteist aastat tagasi oli meil maailma kõige kiirem internetiühendus, kooliõpetajad äh, suhtlesid omavahel interneti teel, meil oli seitse korda kiirem internetivideode edastamine kui tavapärane kogu maailmas. ja meie näitasime seda, et seal, kus olid investeeringud, näiteks äh, elektrisse, gaasijuhtmetesse või ka teatud elektriseadmetesse, äh, siis meil oli võimalik äh, kokku hoida. ja meil oli võimalik kasutada väga kiire ühendusega internetti. Need on asjad, mille jaoks tegelikult ei ole vaja Euroopa Liidu raha, vaid on vaja otsuseid selleks, et neid asju ette võtta kohta. investeerimisplaan ei aita üksinda. Um- aitäh, palun veel kord tehke lühidalt, sest meil on vaja ka hääletada. järgmiseks kolleeg Etšeniki. suur tänu teile. ma räägin lühidalt mina arvasin, et eraalgatus äh, oli äh, positiivne panus mis aitab ka riski leevendada ning kui äh, on, kui on võimalik võimalikult vähe riskida, äh, on võimalik äh, rohkem ette võtta, sest on olemas avalikud garantiid, riigi garantiid, et, et taga, negatiivseid tagajärgi leevendada. kui mina oleks praegu kodanik, lihtkodanik, oleks ma mures suurettevõtjana, aga hõõruks rõõmust käsi kokku Eh, Hispaanias näiteks on projekt nimega Gaston, mida Euroopa Investeerimispank finantseerib ning seda toetas Hispaania riik. see oli täielik katastroof, sest ettevõte eh, käitus äärmiselt vastutustundetult kuid äh, nad ei ole sentigi kaotanud, aga Hispaania kodanikud on äh, kaotanud üle miljardi euro ja nad maksavad seda osana oma gaasiarvest neljakümne aasta jooksul. ning äh, mulle meeldiks küsida praegu proua peadirektorilt, kas on mingisuguseid võimalusi sellist, selliseid olukordi tulevikus ära hoida Eh, proje-, uute projektidega, mida sellest projektist, plaanist finantseeritakse. Euroopa kodanikud eh, ei eh, so, peab enda peale võtma riski, mille peaks, mis peaks olema erasektorit, erasektori õlgadel. palun. härra Alli. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми представители на комисията. Айтах, kallid äh, Euroopa Komisjoni esindajad. Euroopa Komisjon kuulutas välja, et kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve põhineb äh, investeeringukaval Euroopa jaoks. meie jaoks äh, on väga huvitav näha, kuidas need ähm, projektide ähm, investeeringud, äh, investeerimisfondid arenevad edasi võrreldes reaalmajandusega. peaksime keskenduma erinevatele projektidele, kus, mis annab meile lisandväärtust äh, Euroopa äh, sotsiaalturumajanduse jaoks. nii palju, kui mina aru sain Euroopa Komisjonist, siis liikmesriikidelt oodatakse nimekirja koostamist nendest projektidest, ja siis hakkab töörühm üle vaatama neid potentsiaalseid üliolulisi investeeringuid nendele projektidele, aga küsimus äh, on selles, kas äh, see strateegia on õige, et investeeringud äh, põhinevad kuidagi liikmesriikide soovinimekirjale, sest nende soovinimekirjade puhul erinevate tööstuse Äh, sektorite osas võib tekkida probleeme, näiteks dubleerimine ning äh, äh, piir ületatakse lõppude lõpuks või see ülemmäär, nii et me võime kaotada siin võimaluse, et selle plaani abil kuidagi Euroopa majandust jalgadele aidata. pidades silmas neid murepunkte, aga mõistagi me ei ole nende ettepanekute vastu, et liikmesriigid peavad mingeid ettepanekuid tegema, aga investeeringud peavad minu arvates olema osa laiemast Euroopa strateegiast, mille abil soovitakse Euroopa muuta eh, maailma tasandil liidriks mitmes sektoris. ma ei tea, kas sellest teemast on komisjonis juba eh, räägitud, et panna paika sellised üle-euroopalised hästi struktureeritud projektid, mis võiksid tuua maksimaalset lisandväärtust. liikmesriik, riigid peaksid keskenduma oma tegevuses nendele projektidele ning teatud elementidega oma panuse andma, mis on kõikidele kasulikud. Arnold? Arnold? Uh, yes, the um, principle. jah, ähm, see finantsvõimendus on mõistagi väga hea, aga siin on ka teatud marginaale. kakskümmend üks miljardit eurot äh, ja sellest peaks saama siis kolmsada viisteist miljardit. minu arvates on see, äh, toob välja väga suure korda ja ähm, see on siis äh, viieteistkordne lausa see näitaja komisjon paneb paika siin, millised on need kõrge riskiga projektid ja ma eeldan, et see tähendab seda, et kui on kõrge riskiga projektid, siis nendele antakse prioriteet, nimelt et nende see kordaja määr on palju suurem kui üks viieteistkümnele, mis on muidu olnud projektide puhul, teiste projektide puhul siis. nii et minu mure on siin selles, kas et ettevõtted tegelikult sellele ettepanekule vastavad? kas ettevõtetele piisab sellest, et nad hakkaksid üldse koos tegutsema või et nad äh, kaasatud oleksid või lõppkokkuvõttes võib tekkida olukord, mil me oleme kõike hästi planeerinud ja mõte on hea, aga kui erasektor kaasa ei tule, kui erasektori osalus on väike, siis äh, lõppkokkuvõttes projekt ei äh, olegi üldse kasumlik. näiteks Briti avalikkus, äh, Ühendkuningriigis ollakse väga teadlikud sellest, millised on era- ja riigisektori koostööprojektid, sest meil on paika pandud äh, konkreetsed eeskirjad äh, algatuste puhul, kuhu on kaasatud erasektor Ühendkuningriigis ja on panka pandud ka sellised sektorid, kus see lisandväärtus on olemas ja mulle tundub, et see on erinev suhtumine kui see, mis meil siin äh, laua peal on, aga Ühendkuningriigis äh, on selliste skeemide puhul olemas äh, teatud äh, suhtumine. ma olen üsna skeptiline selles, kas need kavad võiksid äh, ka toimida, nii et me jõuame lõpuks kolmesaja viieteistkümne miljardi euroni, kui me ei suuda ettevõtteid kaasata aitäh, viimane on kõnelejate nimekirjas härra Tarand. aitäh, ma teen väga lühidalt kaks märkust. ennekõike ma tahaksin korrata seda, mida ütles härra Levanovski. nimelt, et see tagatis peaks olema eh, üle eh, finantsraamistiku, mitmesse finantsraamistiku ülemmäära aga komisjon on roheliste ettepanekut toetanud, nimelt et eelarvesse tuleb äh, panna natukene raha selleks, äh, mida kasutatakse siis äh, kõrgetasemelisele töörühma arutelude järel, aga lõppkokkuluppest jäi see välja. õnnitlen siinkohal komisjoni. ja nüüd ma kuulen, et see kõrgetasemeline töörühm luuakse selleks, et otsustada investeerimisprojektide osas äh, infrastruktuuri. ja minu küsimus on, et ehk me peaksime siin komisjonis teadma, kes äh, määratakse sinna töörühma ja kas see ametisse määramine peaks toimuma kuidagi meiega koostöös, sest äh, lõppkokkuvõttes võib me, me olla samasuguse olukorra ees nagu teises kõrgetasemelises töörühmas, mis nõustab komisjoni äh, Euroopa Liidu maksustamisküsimustes ja mulle tundub, et ka nendel koos, koosolekutel toimuvad PricewaterhouseCoopers ja ka teised ettevõtted, kes minu arvates ei tohiks äh, ilma meie nõusolekuta määrata mitte mingisuguseid kõrgetasemelisele töörühma liikmeid paika. aitäh, nägin, et on siin veel inimesi, kes tahavad sõna saada, aga kõnelejate nimekiri oli juba lukus ja kuna aeg on otsas, siis ma ei ava seda nimekirja uuesti. nüüd, proua peadirektor, teil on see raske ülesanne, te peate kõikidele muredele ja küsimustele vastama seda võimalikult kiiresti. me saame aru, et teil ei ole võimalik kõikidele küsimustele praegu vastata, sest ma kujutan endale ette, et ka komisjon äh, peab teatud küsimustes ise veel ettepanekuid välja töötama. me oleme muidugi valmis teid igal hetkel aitama ja need küsimused teile ka kirjalikult esitama ning kui te võiksite lihtsalt äh, öelda, et see, millele te saate vastata, et sellele vastate te ka kirjalikult kuni meie järgmisel äh, koosolekuni, siis tegelikult see on ka väga hea ja siis me saame ka arutelusid jätkata ja ma eeldan, et järgmisel koosolekul tuleb meil nagunii veel selle küsimusega tegeleda. nii et tõesti see, mida te, millele te saate juba praegu vastata, vastake sellele juba praegu siis jah, aitäh, ma vaist-, vastan osadele küsimustele ning mõistagi on meil väga hea meel, kui me saame kirjalikult teie küsimusele vastata nii palju kui võimalik ning äh, mõistagi tegemist on veel äh, käimasoleva tööga mõtmes küsimuses, nii et äh, võib-olla on võimalik pärast jaanuarikuud olla selgesõnalisem, aga noh, aega sinnani on jäänud väga vähe. aga mõningad küsimused kordusid, kordusid siin ja seega ma vastan nendele. kõigepealt finantsvõimendus ja kuidas see toimub? meie hinnangul on nii, et raha ei ole tegelikult puudu likviidsust või, või hoiuseid, tegelikult meil on raha olemas, maksimaalsel tasemel ajalooliselt, aga investeeringud ei liigu kuidagi reaalmajandusse ega ka tootmisesse Euroopas, sest siin on väga suur risk kaasatud ja see ei puuduta konkreetselt siis olukorda. me leiame, et Euroopa eelarvet saab paremini ära kasutada selle asemel, et ainult toetustele keskenduda, me saame siiski võtta kasutuse, kasu saada sellest olukorrast, mis meil praegu on ja saada kasu finantsra-, turgudelt selleks, et finantsvõimendust kasutada, nii et ähm, tegemist on kahel faasil või kahel tasandil toimuva tegevusega, kõigepealt investeerimispangalt laenamine ja siis investeerimine projektidesse, see viib selle viieteist, äh, number viieteistkümneni kordajani ähm, ja need äh, ekspertide hinnangul on see kordaja üsna mõõdukas ning äh, siin räägitakse finants äh, kavandamisest äh, ja sellest, kui vähe on kasutatud avaliku sektori raha. Teie ise osutasite sellele, et siin on veel ka teine oht, nimelt kuidas me ohuga või selle riskiga toimetame, meie põhimõte on see, et me täiendame olemasolevaid programme Euroopa Liidus vastavalt Euroopa Liidu eelarvele Äh, investeerimispanga all selleks, et äh, teha riskantseid äh, ettevõtmisi. tegemist on infrastruktuuride pikaajalise rahastamisega, VKE-de ja vabaühenduste puhul on suhtumine hoopis teistsugune, nii et me peame vaatama, millised on erinevad rahastusinstrumendid ja kuidas siis seda riski hinnata, aga meie põhimõte on võtta arvesse riske ja seetõttu me ka leiame, et meil peab olema viieteist protsenti siis äh, tagatis kolmas teema, millest on siin pidevalt räägitud, on mõju kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvele. me anname teile ka üksikasjalikult maksete graafiku, meil on olemas äh, ka see, kuidas makstakse sellesse garantiifondi, aga on juba öeldud, et see peaks minema kaugemale kui kaks tuhat kakskümmend, siis me räägime pikaajalistest investeeringutest ja seetõttu see äh, programm ei äh, lõppe praeguse mitmeaastase finantsraamistikuga, kuid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei ole vaja lisa osa makseid aga kasutatakse uuesti ära või paigutatakse ümber need eraldised, mis, assingleeringud, mis olid kasutusel eh, Horisont kakskümmend kakskümmend programmi ja Euroopa ühendamise rahastu eh, osas vastavates eelarveridades. nagu ma juba mainisin, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis meie arvates ei ole vaja sellest ülespoole minna, väljapoole minna, minu arvates eh, see programmid võivad jääda mitmeaastase finantsraamistiku raamidesse, Äh, siis see äh, kulukohustuste puhul globaalne äh, näitaja, seda kasutatakse majanduskasvu suurendamiseks, selleks, et ka noorte tööpuudusega võidelda. ja meie arvates on kõik see kaetud juba antud algatusega, mille me välja pakume mis puudutab liikmesriikide makseid, siis olete märganud, et äh, on, meil on olemas komisjoni teatis, kus viidatakse võimalikule erikohtlemisele stabiilsuse kasvupaketis äh, riikide eelarvemaksetest ähm, tagatisfondi, nii et osaliselt saab seda teha Euroopa Liidu tasandil, kuid eh, liikmesriigid saavad siseriiklike tegevuste kaudu samuti mõjutada väga hästi ja meie soovime, et järgmisel nädalal ülemkogus võtaksid liikmesriigid endale kohustuse topeldada finantsinstrumente oma strukturaalfondide eraldistest. nii et vastates ühele küsimusele, mingisugust muutust strukturaalfondidest ei ole, aga me lihtsalt tahame, et neid finantsinstrumente paremini ära kasutada, saavutataks, mida meie arvates siiamaani ei ole tehtud. ning lõpetuseks, ma olen täiesti nõus parlamendi liikmega, kes äh, ütles, et see kõik peaks olema nii lihtne kui vähegi võimalik, sest äh, kui me oleme läbirääkimistele asunud, äh, oleme vaadanud läbi erinevad stsenaariume ja programme, mis on olnud liiga rasked selleks, et neid tegelikkuses rakendada. meie lähenemine on selline, et äh, sama oluline, kui on raha ja see tagatis, mida saab kasutada ähm, erasektori rahastamise kaudu, on meil vaja ka investeerimise jaoks äh, korralikku äh, õigusraamistikku. ja tuleb kohapealsed probleemid läbi vaadata, millised on need tõkked, mis siis investeeringute tegemist takistavad, seega ma, sellega me tegeleme ka väga tõhusalt ja tegeleme sama palju kui Euroopa Liidu eelarvega. aitäh nende küsimuste eest, meil on väga hea meel, et kirjalikult vastata kõikidele küsimustele, küsimustele ja siis kohtume uuesti, räägime sellest jaanuaris, aitäh! jah, seda teeme kohe kindlasti ma ei hakka siin praegu mitte midagi kommenteerima, aga mulle jäi mulje, et äh, ähm, me peame üha üksikasjalikumaid küsimusi esitama, arvestades komisjoni vastuseid ning suur tänu komisjonile vastuste eest, läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde milleks on kolleeg Tarandi äh, arvamus. mulle öeldi, et te soovite siin praegu kiirusrekordi püstitada, nii et palun laske käia. Danke, Herr Präsident. 30 Sekunden. aitäh, härra esimees, kolmkümmend sekundit. nagu te teate, eelarvekomisjon üritab oma nina pista teiste komisjonide tegemistesse ja me tahame nüüd väliskomisjonile öelda, kuidas asju peab tegema ja jällegi tegeleme siin maksete probleemiga, sest see on üks suuremaid probleeme, millega Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegelema. ja meil on jaanuaris aega sellest uuesti rääkida. nii et kuna te soovite hakata hääletama, siis laskem käia. suurepärane ma tõesti tahtsin juba kella käima panna, aga siin segati mind, nii et tõesti tunnetatud oli need kakskümmend üheksa sekundit. Läheme nüüd hääletuse juurde. mul oleks väga hea meel, kui fraktsioon nüüd aitaks mind ja ütleks, mille, mida mina siin üldse tegema pean. rahvapartei hääletusnimekirja ma küll ei taha, aitäh, jätke endale. nii, hakkame pihta sellega, mida me alguses siin äh, lühidalt arutasime, härra Debre ja härra Levanovski raport. üks muudatusettepanek üks raportöörilt. kes on poolt? vist kõik peaaegu. vastu? keegi? vastu võetud? sama kehtib muudatusettepanek kaks kohta raportööridelt, raportöörid on poolt, kes on poolt? kõik vastu, mitte keegi. siis on ka see vastu võetud, siis lõige äh, neli muudatusettepanek neliteist raportööridelt, nemad on poolt, kes on poolt? vastu üks, kes on erapooletu see on ka vastu võetud. siis muudatusettepanek viisteist ECR fraktsioonilt, raportöörid on vastu. aa, see langeb ära, vabandust, siis on ka see korras kuusteist, äh, raportöörid on vastu, kes on poolt. näen, et kaks tükki, kolm, kes on vastu, kõik peaaegu vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist on tagasi võetud muudatusettepanek neli Paul Tankilt, raportöörid poolt. kes on poolt? väga paljud, kes vastu? neli, erapooletu, mitte keegi, seega otsustatud siis muudatusettepanek viis põhjenduspunkt B Paul Tangilt on tagasi võetud siis kolm, kas see on veel, kas see läheb veel käiku, kui muudatusettepanek kolm on vastu võetud, vabandust. siis hääletame nüüd. raportöörid on vastu, kes toetab proua Moodit? mitte keegi. kes on proua Moodi ettepaneku vastu? kõik siis on see tagasi lükatud. siis seitse raportööridelt, nemad on poolt, kes veel poolt? vastu. üks, kaks. kas oli ei hääl teie poolt? ei, ma ei näinud, kas te hääletasite poolt vastu ah,, poolt hoopis siis üks erapooletuid ei ole vastu võetud. kaheksa proua Moodilt on kaetud, siis suuline muudatusettepanek raportöörilt põhjenduspunkt D. kes on poolt? paljud, kes on vastu, mitte keegi erapooletu, kas te olete vastu? erapooletuid, siis üks vastuhääl ja vastu võetud. muudatusettepanek üheksa sama põhjenduspunkti kohta. raportöörid on vastu, kes on poolt? kolm, vastu, rohkem, erapooletu, mitte keegi, siis on tagasi lükatud kümme proua Moodilt on tagasi võetud, üksteist raportööridelt, äh, kes on poolt, vastu, kaks, kes erapooletu, mitte keegi vastu võetud muudatusettepanek kaksteist, äh, kes on poolt? vastu? erapooletu? mitte keegi, vastu võetud ja proua Moodi muudatusettepanek kolmteist on vastuoluline, raportöörid on vastu, kes on poolt? kes on vastu? erapooletu? teeme siis kähku elektroonilise kontrolli. vier möchten. Zwei haben noch nicht abgestimmt. kaks ei ole veel hääletanud, kolm ei ole veel hääletanud, aga üks kolleeg leidis vähemalt oma hääletuskaardi üles. kolmkümmend üks peaks hääletama, kakskümmend üheksa on hääletanud, hääletus on lõppenud neliteist poolt, kolmteist vastu, kaks erapooletut, väga napilt vastu võetud, siis lõplik hääletus, kes on poolt, ei teeme te elektrooniliselt, vabandust, elektrooniliselt lõplik hääletus muudetud kujul. kolmkümmend, kolmkümmend üks on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend poolt, üks vastu, üks erapooletu, vabandust, mitte keegi erapooletu vastu võetud. palju õnne raportöörile! Zum... edasi. proua Vana raport, mina ise olen variraportöör. tegemist on projektiga Kreekas ja globaliseerumisega kohanemise fondi vahenditest muudatusettepanek üks härra Kirtuselt, kes on poolt? kes vastu? kolm, erapooletu. mitte keegi vastu võetud. muudatusettepanek kaks minult, raportöör toetab seda, kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud kolm proua Ulskogilt ja teistelt tööhõivekomisjonist. raportöör on poolt, kes on poolt? vastu? mitte keegi erapooletu, mitte keegi vastu võetud. sama raportöör, muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletu vastu võetud. viis härra Kirtsuselt. kes on poolt? vastu. üks erapooletu. vastu võetud kuus Ulskokilt ja tööhõivekomisjoni raportöör on poolt, kes on poolt? vastu. erapooletu ühehäälselt vastu võetud. muudatusettepanek seitse, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud kaheksa, kes on poolt? vastu? mitte keegi erapooletu? vastu võetud üheksa tööhõivekomisjonist, kes on poolt? vastu, erapooletu. tundub, et äh, kristlikud demokraadid jäävad siin alla, nii et elektrooniline hääletus, lõpphääletus nüüd on kõik hääletanud, hääletus on lõppenud, kakskümmend kaheksa kahe vastu vastu võetud, palju õnne, proua Vana. edasi jällegi globaliseerumisega kohanemise fond ja härra Tsanni raport. muudatusettepanek kaks lõike üks kohta tööhõivekomisjonilt, raportöör on vastu. kes toetab tööhõivekomisjoni? siin oli sõpru, aga mitte palju, kes on vastu. rohkem on vastu, kes on erapooletu. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm tööhõivekomisjonilt, raportöör vastu. kes toetab tööhõivekomisjoni? rohelised ja osa liberaalidest ja ECR, kes on vastu kristlikud demokraadid ja sotsiaaldemokraadid, nüüd enamus vist, kes on erapooletu, siis on see tagasi lükatud. neli jällegi tööhõivekomisjonilt, kes on poolt? liberaalid, rohelised ECR, kes on vastu? proua Hoolmeier isegi salaja ja kes on siis vastu, kõik ülejäänud, kes on erapooletu, tagasi lükatud. siis kompromissettepanek A raportöörilt. see katab siis muudatusettepanekud viis ja kuus, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu? mitte keegi, vastu võetud. viis ja kuus langevad ära, seitse. raportöör on poolt, kes on poolt? kes vastu? kristlikud demokraadid, sellest ei piisa, kes on erapooletu, vastu võetud kaheksa tööhõivekomisjonist. Äh, raportöör on vastu, kes toetab tööhõivekomisjoni? rohelised liberaalid jäid sel-, kes on vastu, kõik ülejäänud, siis on see tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme jällegi tööhõivekomisjonilt, äh, kes on, raportöör on vastu, kes on poolt, ei ole piisavalt, kes on vastu? paljud erapooletu, tagasi lükatud, kümme jällegi tööhõivekomisjonist. raportöör on vastu, kes on poolt? sotsiaaldemokraadid ja liberaalid ja rohelised ja ka vasakpoolsed, kes on vastu? vähesed ülejäänud äh, kristlikud demokraadid ja FTD, kes jääb erapooletuks. tundub, et äh, enamus oli vastu. siis härra Denano ja muudatusettepanek üksteist. vabandust, kes on poolt? kes toetab tööhõivekomisjoni? teeme kümne siis elektrooniliselt, äh, oli tõesti keeruline muudatusettepanek kümme, lõige seitse D. jah, tõesti, see ei olnud väga selge. jah, härra Depree, me tõesti tahame näha, et kristlikud demokraadid saavad siin praegu lüüa üks hääl on puudu, siis on kõik hääletanud. üks ei taha, siis lõpetame hääletuse üheksateist poolt, kaheksa vastu, üks erapooletu, vastu võetud. üksteist härra Tenano, lõige kaheksa härra Tsanni on poolt, kes on poolt? kõik. vastu? ECR, kes erapooletu? rohelised, vastu võetud. kaksteist tööhõivekomisjonist raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmteist tööhõivekomisjonit, härra Tsanni on vastu, kes toetab tööhõivekomisjoni. rohel-, vabandust, vasakpoolsed, kes on vastu, paljud, kes erapooletu, tagasi lükatud muudatusettepanek üks. härra Tsonni ei ole sellega nõus, kes on poolt? liberaalid ja muudatusettepaneku autor, kaks poolt, kes on vastu? kõik ülejäänud tagasi lükatud, nüüd lõplik hääletus muudetud kujul ja elektrooniliselt. Dann ist die Abstimmung geschlossen hääletus on lõppenud, vastu võetud üks vastuhääl on. palju õnne härra Tsannile. nüüd läheme veel ühe raporti juurde globaliseerumisega kohanemise fondist, see on härra Olbricht ja Fiat. muudatusettepanek üks tööhõive komisjonist puudutab lõiget üheksa H. härra Olbricht on poolt, kes on poolt? paljud, kes on vastu? mitte keegi erapooletu, ühehäälselt vastu võetud. teine muudatusettepanek raportöörilt, kes on poolt? vastu, mitte keegi erapooletu, ühehäälselt. kolm härra Holbrichtilt, kes on poolt? vastu erapooletu, ühehäälselt vastu võetud neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, ühehäälselt vastu võetud. viis tööhõivekomisjonist, raportöör on poolt, kes on poolt, vastu, mitte keegi, erapooletu, üks, vastu võetud. kuus jällegi tööhõivekomisjonist, härra Olbricht on poolt, kes on poolt, vastu erapooletu, mitte keegi, nii et üheselt vastu võetud ja seitse, viimane jällegi tööhõivekomisjonist, Olbricht on poolt, kes on poolt? kes on vastu? mitte keegi, erapooletu, mitte keegi. siis on see vastu võetud ja lõplik hääletus palun elektrooniliselt. Einer fehlt noch. Üks ei ole hääletanud. Der möchte vielleicht nicht, dann schließen wir. Ta vist ei tahagi hääletada, nii et lõpetame hääletuse. Üks vastuhääl, nii et vastu võetud, härra Olbricht, palju õnne teile. Ja veel üks äh, raport, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise fondi Daniele Viotti ja Whirlpool. Tehti ettepanek kõik ühes blokis hääletada raportöör tahab kõik vastu võtta. kristlikud demokraadid ütlevad, neil on probleem viimasega. kas me ühest üheksani võiksime hääletada plokis? tundub küll, eks? härra Viotti on öelnud, et hääletame poolt. kes on poolt? väga paljud, kes on vastu? mitte keegi, kes on erapooletu, mitte keegi nii et üks kuni üheksa on ühehäälselt vastu võetud, nüüd kümme on vastuoluline, sellele tuleb hääle, eraldi hääletada härra Vioti poolt, kes on poolt, vastu. teeme elektrooniliselt. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, tõesti napilt äh, tagasi lükatud, ühe häälega nimelt tagasi lükatud ja nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud, raport on vastu võetud, üks vastuhääl, nii et palju õnne, härra Vioti. nii, kas ongi tehtud või? aa, nüüd tulevad ümberpaigutused diese können wir alle gemeinsam abstimmen, weil die gehören zu dem Globalisierungsfonds. Ah, okay. Gut. Danke. Okay, wir kommen zu den... nii, ümberpaigutused. sekretäriaat ütles mulle, et äh, nelikümmend, nelikümmend kuus, nelikümmend üheksa ja viiskümmend on need ümberpaigutused, mille üle me just poliitiliselt hääletasime. Need on eelarve äh, lised mõjud poliitilised otsustustele. nii et ma eeldan, et need ümberpaigutused saavad ka meie toetuse, nii et teen ettepaneku, et hääletame ploki, ühes plokis, olete te selle vastu? ei, siis on, kes toetab seda nelja nimetatud ümberpaigutust? kes on vastu? üks hääl. kes on erapooletu? mitte keegi. kaks. üks erapooletu, üks vastuhääl siis nii et need ümberpaigutused on otsustatud. siis ümberpaigutus number viiskümmend viis. seal on tegemist Chalmonet hoonega. kas see on midagi, mille kohta on meil veel vaja informatsiooni saada, Monika? enne kord ma ütlesin juba, et tegemist on hoonega, kus on väga palju asbesti ja meil on kakssada miljardit eurot äh, kulutada järgmistel aastatel ja märts tuleb kulutada märtsikuuks, äh, nii et see vahend, need vahendid tuleb üle kanda, see ei ole küll tore, aga seda tuleb siiski teha. jah, olen seda arutanud. kes toetab seda ümberpaigutust viiskümmend viis? kõik, kes on vastu tõesti mitte keegi, kes on erapooletu, üks erapooletu, nii et see on siis äh, tõesti ühel meelel vastu võetud, nüüd on ümberpaigutused läbi vaadatud ja läheme kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve muude jagude juurde. jällegi tegemist ümberpaigutustega. kas me peame need kõik ükshaaval läbi võtma, Monika, kas me võime kõik plokis hääletada? jah, teeme plokis, sisuliselt on need juba läbi arutatud kas kellelgi on midagi selle vastu, et me ümberpaigutuste üle hääletame plokis? härra Depree, palun. mul ei ole otseselt vastu, härra esimees, kuid äh, ma, ma näen, et see on dele-, Euroopa äh, delegatsiooni esimehe residents äh, Saksamaal ning see on siis eh, miljon eh, kuussada nelikümmend üheksa tuhat eurot. ma ei ole spetsialist eh, residentside hinna osas Saksamaal ja tegu on suure Euroopa pealinnaga. ma sooviksin lihtsalt teada, kas meil on üks, kaks või kolm paleed. mulle tundub üsnagi suur summa see olevat ja, danke schön. Inhalt ist das, glaube ich, klar, aber ich jah, aitäh, tundub, et sisuliselt on see selge, aga mul on samad sisulised küsimused. nii et küsimus on selles, et äh, ma tean seda saadikutelt, et äh, residents, suursaadiku residents ei ole mingi selline eraelamu, vaid pigem esindushoone äh,, nii et tõesti, kui on üks koma kuus miljonit äh, Tiranas, äh, siis tuleks tõesti küsida, et äh, mida seal tehakse, et äh, kas äh, tõesti vähem ametlikud kohtumised toimuvad residentsis ja kas see on normaalne ja et Albaania puhul oleks tegemist tõesti sellise normaalse olukorra kordamisega või tegemist on täiesti ebanormaalse olukorraga, aga Monika, sina vist tahtsid seda selgitada? jah, ka mina sain sellest infot alles natukene aega tagasi, ma sain aru, et meile antakse veel infot selle kohta, et tegemist on ainult äh, ajutise ümberpaigutusega äh, sest praegusel hetkel ei ole ma saanud mitte mingit teadet selle kohta, et meil on mingi delegatsiooni hoone Albaanias, aga ma teeksin siis ettepaneku, et toetame seda ümberpaigutust, aga tingimusel, et me saame tõesti täpset informatsiooni, enne kui seda raha hakatakse kulutama ja me selle kulutamiseks vabaks anname. tõesti, ümberpaigutused tuleb teha, sest aasta on läbi ja neid tuleb kasutada järgmisel aastal, nii et märtsikuuks tuleb veel selgitusi anda, nii et tegemist ei ole lõpliku ümberpaigutusega ja me nõuame täpset informatsiooni selle hoone kohta Tiranas ja siis otsustame, kas me oleme selle poolt või vastu. see on tõesti väga väärtuslik informatsioon, sest see tähendab seda, et me lihtsalt lükkame selle raha järgmisse eelarveaastasse edasi, muud mitte midagi, see selgitab väga palju, härra Depree olen nõus. Haben... veel üks samm tagasi, meil on neli ümberpaigutust, ma küsisin, kas me võime plokis hääletada, kas te olete nõus sellega. oleme nüüd ju ära kuulnud äh, proua Holmeier selgitus, et me ei anna siin raha vabaks ostuks, vaid lihtsalt, et me lükkame selle raha uude aastasse, keegi pole selle vastu. kes toetab neid ümberpaigutusi siis? kes on vastu? neli, kes on erapooletu? kaks. nii et ümberpaigutused on ka siin vastu võetud nüüd. veel üks punkt. kinnisvarapoliitika. see on küsimus, mille üle me juba eelmine kord oleksime tahtnud otsuse vastu võtta. see puudutab äh, külastajate vastuvõtuala loomist äh, aatriumi hoones, selles hoones, kus numbrid algavad tähega K. nii et võime siis hääletada vist, kui keegi ei soovi sõna saada. kes toetab seda ümberpaigutust? aitäh, kes on vastu? neli häält, kes on erapooletu? üks nii et ka see ümberpaigutus on enamus äh, häältega vastu võetud. kas me tõesti lõpetasime õigel ajal? kas on veel muude küsimuste all märkusi? ei. siis on äh, koosolek lõppenud ja kohtume Strasbourgis. <laughs>